Good morning, colleagues. Um, we, we could begin this morning with uh, point six. Thank you for your attendance on tere hommikust ja aitäh kõigile, kes meie viimasel koosoleku päeval veel kohal on. kaheksateist inimest, kes on siis veel tulnud. aitäh selle eest ja alustame Home peadirektoraadi presentatsioonist, mis puudutab Euroopa julgeoleku tegevuskava kahekümne 20 kaheksandal aprillil võttis komisjon selle tegevuskava vastu, nagu me kõik teame, ja seal on siis ette nähtud põhilised tegevused Euroopa Liidu tasandil, mis komisjon on ette näinud, et efektiivselt vastata terrori- ja julgeolekuohtudele liidus ajavahemikus äh, kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend. tegevuskavas äh, teatas komisjon oma kavatsusest regulaarselt teavitada parlamenti ja nõukogu selle tegevuskava elurakendamisest. nüüd komisjon teeb nüüd meile esimese ettekande sellest, milline on asjade seis eh, selle julgeolekukava elurakendamisel. ja paluksin nüüd proua Mitsi kõigepealt eh, teha meile ülevaade ja seejärel on võimalik liikmetel esitada küsimusi ja kommenteerida. palun, proua Mitsi. Thank you very much uh,, Mr Chairman uh,. suur tänu, esimees tere hommikust, nagu ütlesite oma sissejuhatavas sõnavõtus, siis eh, Euroopa julgeoleku tegevuskava, mis käesoleva aasta aprillis eh, vastu võeti, lubas siis komisjon kaks korda aastas anda parlamendile ja nõukogule ülevaate asjade seisust. nüüd eh, see esimene asjade seisu tutvustus äh, toimub äh, kolmeteistkümnenda detsembri traagiliste sündmuste taustal, ähm, mille tõttu me oleme kiirendanud oma kavandat-, mõned oma kavandatud meetmete elluviimist. enne kui lähen konkreetsete tulemuste juurde, mis on möödunud kuude jooksul saavutatud, tahaksin öelda paar sõna selle kohta, et äh, Euroopa julgeolekutegevuskava on ühisprojekt ja see rõhutab seda, et on oluline Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni ühine tegevus, et neid tegevusi ellu viia. see ühine vastutus on midagi, mida Euroopa Parlament on samuti rõhutanud eelkõige ka oma juulikuises resolutsioonis. samuti on institutsioonid ühel meelel, mis puudutab sisulist poolt ja seega ka prioriteetseid ähm, valdkondi, kus äh, tuleks meetmeid võtta järgmiste, äh, järgmise viie aasta jooksul. ma ütleksin, et äh, see omalus äh, mida tunnevad kõik institutsioonid, on tegevuskava äh, üks äh, saavutusi ning äh, Lissaboni järgses dialoog, dialoogis on institutsioonide vaheline koostöö ka väga oluline. nüüd siis sisuliste küsimuste juurde. pärast tegevuskava vastuvõtmist on komisjon teinud väga tihedat koostööd eesistuja ning liikmesriikidega, et luua ühine raamistik, mis võimaldaks meil seirata eh, tehtud eh, edusamme. ja selle tulemuseks on eh, siis dokument, mis toob välja erinevate nõukogu töörühmade ja komiteede tehtud töö eesistuja poole aasta jooksul. ja see dokument võimaldab nii komisjonil kui nõukogul tagada tegevuste järjepidevus, mis puudutab ajakava ja tulemusi. seda meetodit kasutatakse selleks, et seirata ka ülejäänud perioodi jooksul tegevusi. nüüd konkreetsete tulemuste juurde. nagu te teate, Euroopa julgeoleku tegevuskava lähtub vajalikkusest äh, ellu viia või tugevdada Euroopa Liidu tegevust ka julgeoleku vallas, eelkõige mis puudutab paremat teabevahetust ja paremat operatiivkoostööd. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme selleks loonud uued vajalikud struktuurid, mis peaksid parandama äh, teabevahetust ja peaksid võimaldama operatiivkoostöö edasist arendamist. meil on interneti viiteüksus äh, Interpolist, mis siis esimesel juulis loodi ja on nüüd alustanud oma pilootfaasi. samuti on loodud äh, äh, keskus radikaliseerumise võrgustikus. Euroopa Liidu internetifoorum, mis toob kokku internetiteenuse pakkujad, käivitati edukalt käesoleva aasta eelmisel oktoobril ja me ootame, et Europoli juures asuv Euroopa terrorivastase võitluse keskus peaks siis alustama oma tööd esimesel jaanuaril järgmisel aastal. samuti on tehtud suuri edusamme äh, kolme õigusloomelise äh, äh, teema juures PNR, Europoli määrus ja CEPOLi määrus. ka seadusandjana on parlament loomulikult mänginud väga otsustavat rolli selle juures, et töö nende õigusloomiliste projektidega saaks lõpule viidud. möödunud kuue kuu jooksul oleme me ka võtnud samme, et parandada sidusust meie sise- ja välistegevuste vahel julgeoleku vallas. selles osas saan teid teavitada, et julgeoleku ja terrorivastase võitluse eksperte on lähedat-, lähetatud äh, Türgisse, Tuneesia, Tuneesiasse, Marokosse, Jordaaniasse, Alžeeriasse ja Egiptusesse Euroopa delegatsioonide raames et parandada dialoogi julgeoleku ja terrorivastase võitluse vallas on Tuneesias, Liibanonis, Marokos ja Türgis loodud vastavad üksused. esimees, me peame jätkama eh, nii-öelda seemnete külvamist, et neist saaks kasvada uued saavutused ja selleks oleme me tegevuskava raames hakanud ähm, ka finantsprogrammides oma prioriteete ümber korraldama, et need oleksid paremini kooskõlas meie sisejulgeoleku eesmärkidega. Horisont kaks tuhat kakskümmend töökava kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande seitsmekümnenda aasta jaoks, mis võeti oktoobris vastu, näeb ette üsna äh, palju tegevusi vägivaldse radikaliseerumise vastu. sarnaselt on eraldatud rahastust, erinevatest instrumentidest, hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi vallas, et edendada põhiväärtusi, aktiivset ja kaasavat äh, kodanikuühiskonda, diskrimineerimisvastast võitlust ja kaasamist. mis puudutab uusõigusloomulisi algatusi, siis mainiksin kahte olulist teemat, kõigepealt tulirelvad ja teiseks äh, võitlus terrorismi vastu. kui nagu te teate, siis komisjon on vastu võtnud kaheksateistkümnendal novembril tulirelvade paketi, selle eesmärgiks on muuta keerulisemaks Euroopa Liidu sees tulirelvade hankimist ja samuti on pakett mõeldud selleks, et paremini jälgida legaalselt äh, hangitud äh, tulirelvi, parandada koostööd äh, liikmesriikide vahel ja tagada see, et deaktiveeritud tulirelvad tõepoolest ei oleks enam kasutatavad. seda ettepanekut täiendas Euroopa Liidu tegevuskava ebaseadusliku relvakaubanduse vastu ja samuti ähm, tulirelvade ja lõhkeainete kasutamise vastu mis võeti siis vastu teisel detsembril ja samal kuupäeval võtsime vastu äh, uue ettepaneku, mis puudutab tervestast võitlust, selle eesmärgiks on täita äh, lüngad äh, jõustamises äh, kriminaalõiguse vallas. ja samuti on äh, selle eesmärgiks äh, ühtne Euroopa vastu, vastus või reaktsioon välisvõitlejate probleemile. samuti on eesmärgiks äh, tugevdada heidutavat efekti üle kogu Euroopa Liidu ja et kurjategijad saaksid äh, sobilikud karistused. mis puudutab julgeolekut välispiiridel, siis on välja arendatud ühised äh, riskinäitajad, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike välispiiridel. piirid on peagi ka ühe uue arutelu keskmeks teisipäeval, äh, eelmisel nädalal, viieteistkümnendal detsembril esitles komisjon täiskogule piiride paketti ja seda paketti arutatakse Liibe komisjonis õige pea, minu teadmist mööda. ning äh, teie komisjonil on muidugi võimalus põhjalikumalt arutleda selle paketi üle. ja lõpetuseks, härra esimees, möödunud kuue kuu jooksul ära tehtud töö on alles algus paljud tegevused on juba alustatud, kuid konkreetsed tulemused saavad nähtavaks äh, järgnevate aastate jooksul. võin teile juba öelda, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal jõuavad teeni mitmed olulised toimikud, mainisin tulirelvade direktiivi ettepanekut, äh, samuti terrorivastase võitluse direktiivi ettepanekut, kuid äh, tööd tehakse ka teistes olulistes valdkondades, sealhulgas võitlus inimkaubanduse vastu parlament äh, on andnud väga olulist tuge äh, selle nähtusega tegelemisel. ma ei tahaks liialt palju teie aega kulutada, mainiksin vaid veel, et järgmise aasta märtsis kavatseb äh, Euroopa Liidu inimkaubandusvastase võitluse koordineerimisega tegelev üksus komisjonis äh, tutvustada edusamme, mis puudub võitlust inimkaubandusega, nimetatud Trends aruanne. ning äh, hiljem järgmisel aastal ja siis tutvustab komisjon ka seda, kuidas, kui hästi liikmesriigid peavad kinni sellest direktiivist ja lõpetuseks komisjon on algatanud äh, ka äh, kokkuvõtete tegemise oma töö analüüsi, äh, et näha ja tagada, et me suudaksime ka tõesti algatada efektiivseid strateegiaid ning see strateegia avaldatakse järgmise aasta jooksul. suur tänu teie tähelepanu eest ja ei hakkakski praegu rohkem teie aega kulutama okay,. Thank you very much um.... suur tänu. siin on palju mõtlemise arutelu ainet. alustame kiiresti siis kõnelejatega. Ähm, härra Pooni, palun. suur tänu, härra esimees. ning suur tänu teie ettekande eest. proua Mitsi, olen nõus, et meie päevakorra prioriteedid on määratletud õigesti nüüd on siis äh, küsimus selles, kuidas neid äh, Euroopa tegevuskava äh, prioriteete julgeolekuküsimustes tõhusalt rakendada. see tähendab tugevamat koostööd kõikide Euroopa institutsioonide vahel ja tihedamat koostööd liikmesriikide vahel. meil on vaja suuremat avatust, liikmesriigid peavad paremini andmeid vahetama ning tegema tõelist koostööd selles kontekstis on mul teile paar küsimust. kõigepealt üldisemat laadi küsimus. mis on praegusel hetkel meie kõige tähtsam ülesanne? mida kavatsete järgmise aasta alguses saavutada? mitmeid tähtsaid asju on juba saavutatud, kuid ehk äh, jagaksite meile täpsemat informatsiooni selle kohta. ja siis äh, küberkuritegevus. tegevuskavas nähakse ette Euroopa küber kuritegevuse keskuse tugevdamist. seda toetab ka Euroopa Parlament, libe esitas selle sellise ettepaneku oma digitaalse ühtse turu äh, raportis viimasel ajal. ja et see kolme osas, millised on teie plaanid, kas on mingisugune tegevuskava paigas, ajakava paigas? viimane küsimus puudutab äh, internetiüksust, äh, Internet Referral Unit, kas te võiksite rääkida täpsemalt, kuidas sellega tööd alustati ning äh, millised on järgmise aasta plaanid? ning tahaksime teada, kas kõiki nõudeid täidetakse. EKRE-s ECRIS andmebaasi soovitakse parandada ja, ja täiendada, tuua sisse andmed kolmandate riikide kodanike kohta. kas seda te kavatsetakse endiselt teha kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja millal on tulemusi oodata? aitäh. seda jääb vastama. suur tänu, Claude. ma räägin äh, rootsi keeles. kuulasin ära, mida komisjonil öelda oli ning leian, et lähenemine on õige, kuid äh, sisejulgeolekus keskendutakse oma tegevustega pigem väljapoole Euroopa Liitu, mind aga huvitab see, mis toimub Euroopa Liidu sees. pean siin silmas meeste vägivalda naiste suhtes, seda ei ole üldsegi päevakorras see on tegelikult suurem oht, kui me oskame arvata ning see hävitab väga paljude naiste elud, väga paljude noorte tütarlaste elud Euroopa Liidus. kui, mida komisjon kavatseb selles valdkonnas ära teha? ja kuidas, milliseid meetmeid plaanitakse radikaliseerunud inimeste Äh, suhtes ja radikaliseerumisel on mitmeid põhjuseid, äh, äh, muuhulgas see, et nende inimõigusi ei arvestata, samamoodi nagu paljude teiste kodanike inimõigusi Euroopa Liidus. ma tahaksin rohkem meetmeid radikaliseerumise vastaseks võitluseks ning tahaksin ka, et inimkaubanduse vastane võitlus oleks äh, tõhusam. selle asemel, et äh, keskenduda sellele, et inim-, selle asemel võiks, võiks, võiks keskenduda sellele, et inimkullerluse turg oleks vähem atraktiivne ning äh, võiksime kaaluda teisi võimalusi inimeste ebaseadusliku äh, üle piiri toimetamise vähendamiseks. Sofi Intel, palun. suur tänu. mul on paar kommentaari. komisjon teeb muudkui uusi ettepanekuid, mis peaksid äh, tuginema juba olemasolevatele struktuuridele ja sammudele ja siis ma kuulen, et komisjon muudkui analüseerib ja teeb olukorrast ülevaateid, aga ma ei ole näinud tegelikult ühtegi korralikku analüüsi viimaste aastate meetmete äh, tõhususe kohta. meetmeid võetakse üks, võetakse vastu üksteise järel, aga me ei tea, mis on nende tulemused. kui komisjon ütleb, et komisjon hindab äh, protsessi, siis äh, hindab, hinnatakse ainult seda, kas liikmesriigid on äh, meetmed üle võtnud äh, oma liikmesriikide õigusesse, aga tulemuslikkust ei hinnata. parlament on soovinud äh, terrorismivastase poliitilise tegevuse põhjalikku analüüsi juba neli aastat tagasi. Euroopa Komisjon aga pole kunagi vastanud meie taotlusele. me võtsime selle oma julgeolekustrateegia resolutsiooni sisse selle aasta alguses, aga ma ei ole siiamaani näinud, et keegi isegi üritaks meie tegevuse tõhususe analüüsiga pihta hakata. me muudkui võtame meetmeid äh, üksteise järel, aga me ei tea, kuhu me sellega jõuame ja kui me ei, meil pole ettekujutustki sellest, kui palju raha me selle peale kulutame ning mida me selle raha eest julgeoleku näol vastu saame. olen nõus ka proua Posti avaldusega sisejulgeoleku strateegia ei, ei ole ainult terrorismivastane võitlus. kindlasti tuleb äh, inimkaubandusega tegeleda, tuleb tegeleda koduvägivalla teemaga. Need on ka tähtsad valdkonnad. ja äh, mõnikord on mul tunne, et võib-olla see, mida me teeme, isegi äh, õõnestab meie enda huvisid või kui mitte seda, siis on ainult sümboolse tähtsusega. Te rääkisite siin põhiväärtuste edendamisest, ma olen täiesti nõus, põhiväärtusi tuleb edendada, pole vähimatki kahtlust, aga ma tean, et üha rohkem liikmesriikide valitsusi tegelikult tegutsevad absoluutses vastuolus nende põhimõtetega, mida teie siin mainisite. kõik, mida te ütlete, näeb suurepärane välja paberil aga praktikas ei ole sellest haisugi. mida komisjon selles suhtes ette kavatseb võtta, kuidas saab komisjon rääkida põhiõiguste edendamisest, kui komisjon ise, ka esimene aseesipresident, kes selle eest vastutab, ei ole valmis selle küsimuse puhul härjal sarvist haarama ning liikmesriikide valitsustega tööd tegema. kuidas te saate rääkida põhiväärtustest, kui härra Orban samal ajal algatab kampaaniat sisserändajate vastu? kas see on siis tõsiseltvõetav? kuidas me saame ühelt poolt äh, muudkui kulutada vahendeid, äh, raha põhiõiguste edendamiseks, aga samal ajal ei kavatse keegi diskrimineerimise ja viha ning eelarvamuste algpõhjuste kallal tööd teha. see samuti seab meie julgeoleku ohtu. kui meie ühiskonnad on lõhestunud, siis me ei saa ennast turvaliselt tundma. ebakõlad äh, on viha, vastuolude ning vägivalla algpõhjuseks ning lõpetuseks, kui me räägime julgeolekust, siis mina ei ole siin jurist. aga kui me räägime õigusloomest, siis äh, õiguslikud mõisted peaksid olema paigas ja me kogu aeg ajame siin erinevad terminid äh, sassi, me räägime politsei äh, tegevusest, avalikust korrast, turvalisusest, äh, riiklikust julgeolekust, millest me tegelikult räägime, me oleme tahtnud juba õiget määratlust, õiget definitsioone, mida me saaksime kasutada Euroopa Liidu kontekstis ja mis vastaks riikliku julgeoleku mõistele komisjon ütleb, ei, meie sellest ei, me ei, me ei, meid see ei huvita, riikliku julgeoleku eest vastutavad äh, liikmesriigid, aga meil, siis me ei peaks seda mõistet üldse kasutama Euroopa Liidu kontekstis. nii et tegelikult ma pean tunnistama, et ega see teie ettekanne mulle muljet ei avaldanud, mul tegelikult on juba üsnagi äh, närv must selle tõttu, et komisjon korduvalt tuleb meie ette ja mingisuguseid analüüse korralikke ei esita, ehkki oleme seda korduvalt taotlenud. suur tänu, Gerard Depree. suur tänu, härra esimees suur tänu äh, ülevaate eest komisjoni tegevusest äh, kõigepealt. Äh, see püüa, annab mulle väikese ettekujutuse sellest, mis on teha, ehkki päris põhjalikku ülevaadet ma ei saanud, prioriteetidest te rääkisite. Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse asutamisest esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist, kuivõrd me soovime, et see oleks operatiivne, siis peavad olema kõik eeltingimused selleks täidetud. nõukogu on palunud komisjonil teha ettepaneku, et kanda hoolt selle eest, et andmed äh, Schengeni infosüsteemist kaks kantakse üle ning oleksid koos toimivad ja ma tahaksin teada, et kas see ettepanek äh, on ettevalmistamisel või on juba, on juba valmis. meil äh, teame, et julgeoleku puhul on meie üheks suureks lüngaks see, et äh, meie andmebaaside vahel ei ole koostalitusvõimet ning andmeid ei vahetata piisavalt. Europol ja siis kaks oli see, millest ma siin rääkisin, Frontexi võib siin samuti juurde tuua, Frontexi poolt juurdepääs Eurotaki andmetele ja ka Schengeni infosüsteem kahe andmetele. nii et äh, me peaksime infot ühelt poolt äh, koguma ja siis äh, ka käsitlema, nii et äh, need saaks äh, õigeste, õigetesse kohtadesse suunatud, me peame tõesti tegema ära suure töö infotehnoloogia koostööleitusvõime parandamiseks. ja praegu ma ei ole midagi eriti julgustavat kuulnud. ning teine kommentaar. rääkisite tulirelvade ettepanekust. kas te tõesti arvate, et äh, muutes karmimaks tingimusi äh, täiesti seaduskuulakatele kodanikele, keda niikuinii kontrollitakse, kas selliste meetmete rangemaks muutmise abil suudate te terrorismi äh, takistada? ausad kodanikud ja, ja relvakaupmehed ei ole siin süüdi, kas te arvate tõesti, et Pariisis kasutatud Kalašnikovid osteti relvakaupmeeste, ametlike relvakaupmeeste või ausate kodanike käest? vabandust, ma ei näe siin mitte mingisugust seost. ma arvan, et siin me paneme küll täitsa asjadest mööda, ma arvan, et äh, kõige olulisem mehhanism relvade re, ka tegelemiseks on kasutada neid eriteenistusi, kes peavad relvade ebaseaduslikku liikumist äh, jälgima. mitte me ei peaks muutma karmimaks äh, ausatele kodanikele mõeldud eeskirju, kes ei anna iial relvasid terroristide või kurjategijate kätesse ja kui ma õigesti aru sain, siis kui te rääkisite piiride turvalisusest, siis saavutati lõpuks kokkulepe ühisriskide, riskinäitajate kohta, kas need ühisriski näitajad on äh, kaitsealane konfidentsiaalne info või äh, avaldatakse seda ka meile või ka teistele, kas te võite seda pisut täpsustada? esitasin juba sellelaadseid küsimusi varem ja vastust ei ole siiamaani saanud, vähemalt mitte põhjalikku ja mulle meeldivat. ja siis veel, üldiselt ehkki võib-olla teie ei ole siin parim adressaat sellele kommentaarile, ma näen, et väga palju äh, tehakse ettepanekuid äh, ebastabiilsuse, terrorismi vastaseks võitluse vallas, aga üldist poliitilist strateegiat ei ole siin piisavalt ma ei näe äh, mingisugust strateegilist suunanäitajat sinna ning äh, see küsimus ja kommentaar on siis suunatud nii komisjonile kui nõukogule. Äh, härra Ahov, palun. suur tänu, härra esimees. mul on väike küsimus uue tulirelvade direktiivi kohta ning iseäranis ettepaneku kohta Äh, keelustada poolautomaatsed tulirelvad, mis sarnanevad automaatrelvadega. kuidas see peaks meie julgeolekut parandama või turvalisust parandama, kui me keelustame täiesti seaduslikud tulirelvad, mida pole kasutatud terroristlikus tegevuses ning mida väga harva kasutatakse üldse kuritegevuse kontekstis? terroristid on kasutanud äh, tavaliselt sõjalisi relvi, mis on ebaseaduslikult äh, sisse toodud. kas selline õigusloomeline ettepanek on hea või on tegemist lihtsalt ideoloogilise ristikäiguga? Äh, ristiretkega, kus me tahame midagi teha äh, lihtsalt tegemise enda pärast, teadmata täpselt, mida ette võtta, kas me oleme nõus sellega, et et meie kodanike õigusi, eriti omandiõigust, ei tohiks piirata rohkem kui hädavajalik ja sellised piirangud ei too minu arvates mingisugust äh, nähtavat lisandväärtust, aitäh! suur tänu, proua Barbara Spinelli, palun! suur tänu! härra esimees tahaksin rääkida mõningatest äh, asjaoludest, mida Sofi juba tõstatas, olen tema kommentaaridega mõnes osas täiesti päri. suur tänu kõigepealt aga komisjoni esindajale tema ettekande eest. ma tean, et jõuludeni on jäänud vaid loetud arv tunde. see on kõik suurepärane, aga see optimism ja asjade roosade prillide läbi vaatamine ei veena mind tegemist ei ole mingi pressikonverentsiga, meil pole siin vaja kedagi milleski veenda, tegemist ei ole propagandaüritusega siinkohal. ma arvan, et äh, kõige mõistlikum on olla otsekohesed. mina isiklikult äh, paluksin komisjonil äh, kommenteerida järgmist. meil on juba aasta aega olnud julgeoleku tegevuskava, ma tahaksin täpselt teada, mida, mis sellest julgeoleku tegevuskavast ei ole toiminud. täpselt samamoodi nagu Sofi ütles, leian ka mina, et me peaksime põhjalikult arutama selle üle, mis ei toimi. on täiesti selge, et on asju, mis ei ole töötanud nii, nagu me oleme tahtnud, sellepärast et terrorirünnakuid on olnud kohutavaid ja nii palju kogu Euroopa Liidus on äärmuslikke jõude, ksenofoobseid jõude, kes kasutavad hirmu kliimat ära ning äh, see tekitab kodanikes aina suuremat ebakindlust äh, ja õhutab islamofoobiat, võtame siin islamofoobia nähud äh, Tšehhi Vabariigis, vabariigi presidendi avaldused Ungari, Rootsis vastu võetud meetmete pärast või seadusliku kohtu otsust. paistab, et äh, on tekkinud mingi erakorraline olukord. siis äh, vägivallajuhud äh, kriisikeskustes, hotspot ides, kus Itaaliast sisserändajaid registreeritakse. ja kõik need müürid, kõik need müürid, mis Euroopat lõhestavad, minu meelest ei lähe Euroopal hetkel hästi niisiis, Euroopa Komisjoni arvates, mis on need elemendid, mis ei ole toiminud meie tegevuses? ja siis, mis puudutab julgeoleku ja välispoliitika vahelist seost ning ISISega seotud radikaliseerumise protsessi. mis Euro-, mida arvab Euroopa Komisjon Saksamaa asekantsleri avaldustest, seoses Saudi Araabiaga ning äh, mošeede rahastamisega Euroopas. palun kommenteerige neid äh, asekantsleri avaldusi. mis puudutab Euroopa Liidu Türgi suhteid, sellest rääkisin juba eile, rääkisin ka Amnesty Internationali raportist, mis hiljuti avaldati. Amnesty International kutsub Euroopa Liitu üles peatama koostöö kokkulepe Türgiga ning peatama isegi need lepingud, mis puudutavad julgeolekut. Amnesty International palub meil seda teha sellepärast, et Türgis on nii süstemaatiline inimõiguste rikkumine sajad tuhanded pagulased saadetakse äh, tagasi äh, Türgist sõjakolletesse Iraagis äh, ning riikidesse nagu Süüria ja Afganistan. suur tänu, mul on veel kaks sõnasoovijat ja nüüd ma panen sõnasoovijate nimekirja lukku nii-öelda, kui teil midagi selle vastu ei ole, proua Vinder. Tack herr ordförande och tack för informationen. suur tänu ja tänan selle info eest. mina olen proua Spinelliga nõus, meil ei lähe asjad just kõige paremini ja ma, me näeme seda igal pool. iga kuu üheteistkümnendal kuupäeval ähm, te, need kuupäevad on väga pingelised, sest me näeme, mis nendel kuupäevadel toimub. kui me räägime Schengeni ala avatud piiridest, siis nendega seotud probleemid on hõlbustanud kolme-, hõlbu-, hõlbustasid kolmeteistkümnenda novembri terrorirünnakud Pariisis. mis on komisjoni jaoks tähtsam, kas Euroopa kodanike õigus tunda end kindlalt või avatud piirirežiim? mis meetmeid on komisjon võtnud selleks, et Julgeolekunõukogu resolutsioonidega kooskõlas olla? üks küsimus. mis on komisjoni hinnang sellele, kuidas Euroopa sisejulgeoleku strateegia, mis võeti kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolaastal vastu ja mis puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingu seitsmekümnendat äh, artiklit, kõik see, mida me oleme pärast seda näinud seoses üle-euroopalise ebakindluse tunde levikuga ja ma ei tahaks siin kasutada sõna paanika, äh, seoses äh, terrorismi ja džihadismiga. levinud on ka vihakõne, viha õhutamine äh, moslemi kogukonna vastu Euroopa Liidu sees ükskõik kas internetis või äh, mošeedes, äh, mida rahastavad äh, Saudi, mille rahastus tuleb Saudi Araabiast, kuidas komisjon kavatseb sellega tegeleda? suur tänu selle viimase küsimuse eest, tahtsingi naasta komisjoni, esitada samuti komisjonile küsimuse seoses artikliga seitsekümmend, mis on tõusetunud väga vähe seda rakendatakse ja mitmed liikmesriigid äh, on näinud, et nõukogu otsuseid äh, ei rakendata piisavalt. Äh, me võime rääkida küll eufemismides, aga me näeme, et liikmesriigid saavad väga palju raha ja sellega kaasnevad ka teatavad kohustused kuid liikmesriigid ei äh, jaga lihtsalt teavet, olgugi et neil selleks kohustus on. seega vastavaid otsuseid lihtsalt ei rakendata, nagu härra Aguilar ja ka teised äh, mainisid. samuti tuleks äh, jälgida seda, mis toimub pärast iga julgeolekunõukogu seoses vastu võetud otsustega ma teadvustan muidugi seda, et äh, rakendamisega on seotud ka ressursiprobleemid, kuid äh, kui nõukogu ei äh, jõusta otsuseid, mis on seotud Euroopa kodanike julgeolekuga ja ei hoia seda küsimust tasakaalus õigustega, siis meil on väga suur probleem. probleem on ka tulirelvadega, nagu meie kolleegid juba mainisid kui tuli, tulirelvad on pärit äh, siseturul, siseturult, siis äh, sellega tegeletakse, kuid äh, relvade salakaubandus on väga suureks probleemiks ja ka seda kolleegid juba mainisid. eeskiri viiskümmend neli lubab ka meil selle, meie, meie komisjonil sellega tegeleda me oleme näinud, kuidas äh, siseturul selle küsimusega on tegeletud ja see on olnud väga probleemne. Need probleemid äh, segavad vett, mis puudutab seadusandlust ja sellest äh, ülesaamine on väga suur probleem ja seda ma tahtsin lihtsalt lisaks sellele mainida, nii et palun nüüd need sõnad teile ja tänan teie ettekande eest ja soovin, et vastaksite nüüd küsimustele. Thank you very much uh,, Mr Chairman. suur tänu, härra eesistuja ja tänan ka äh, austatud kol-, äh, rahvasaadikutele nende kommentaaride eest. püüan vastata vähemalt äh, mõnedele küsimustele ja kommentaaridele, mis on mulle esitatud. esiteks räägiksin ehk küberjulgeolekust. komisjoni plaanid äh, tulevasteks kuudeks äh, hõlmavad ka seda, kuidas äh, seda prioriteeti ja vastavaid meetmeid rakendada. aastal kaks tuhat kuusteist on ette nähtud väga palju tööd selles vallas, mis puudutab seadusaktide rakendamise seiret, siis oleme ette näinud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivi hindamise, äh, direktiiv puudutas infosüsteemide rünnak, ründamist ja samuti äh, laste seksuaalse ärakasutamise direktiiv aastast kaks tuhat üksteist, ka seda, selle vaatame üle. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on korraline ülevaatus ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ähm, finantsraamistiku jaoks. Äh, samuti äh, küberkuritegevuse kriminaaluurimiste ülevaatus on plaanis, äh, mis puudutab teabevahetust Need on siis äh, korralised kavad. mis puudutab äh, interneti sisu teavitamise üksust, siis äh, üks tähtis verstapost, mille oleme, milleni oleme viimastel nädalatel jõudnud, on interneti sisust teavitamise üksuse ka hõlmamine Europoli määruse teksti see on väga tähtis samm, kuna see annab meile Europoli jaoks õigusliku aluse selles valdkonnas tegutsemiseks samuti, kui äh, vastav materjal on läbi töötatud, on võimalik äh, liikmesriikidele liikmesriike teavitada ka ebaseaduslikust sisust, teavitada internetiteenuse pakkujaid ja see hõlbustab äh, vastava sisu eemaldamist. see omakorda vähendab äh, nii radikaliseerumise kui äh, ekstremismi levikut veebikeskkondades Eh, mis puudutab EKRE-st, Euroopa eh, kriminaalkaristusregistrit, siis eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on ka see tegevuskavas. mis puudutab olemasolevate instrumentide hindamist, siis usutavasti siin komisjonis olete juba kuulnud äh, kõiki neid vastuseid. jah, eelnevad sisejulgeolekustrateegiad, nii see, äh, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kümme ja mida mainiti paari minuti eest, äh, selle kohta on koostatud kolm rakendusraportit, Äh, aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist. praegune julgeolekustrateegia on nende raportite edasiarendus praegu on vaja paremini rakendada juba olemasolevaid vahendeid, instrumente ja õigusakte. meil on olemas konkreetsed hindamismehhanismid äh, teatud äh, instrumentide kohta, näiteks Schengeni hindamissüsteemid, mis äh, tänavu esimest korda tehti aasta kaks tuhat neliteist kohta koos liikmesriikide ja komisjoni poolt. samuti on meil hindamismehhanismist Euroopa poliitikatsükli jaoks organiseeritud kuritegevuse vallas. komisjon äh, töötab välja ka toimivusnäitajad, mis aitavad paremini hinnata äh, korrakaitse vallas tehtud edusamme ja võidelda ohtude vastu äh, kui, mis puudutab seda, mida teie, eesistuja, ütlesite mõne minuti eest, siis komisjon kasutab oma õigust äh, seoses äh, aluslepetega, algatades äh, rikkumismenetlusi, Te mainisite Prümi otsust ja me peame liikmesriikidega tegema tihedamat koostööd, et äh, tuvastada need olukorrad, kus äh, piisavalt äh, otsuseid ei rakendata ja komisjon on selle tööga juba alustanud ja jätkab selle tööga kogu tuleva aasta jooksul ning teid muidugi teavitatakse sellest tööst küsiti ka Europoli ja äh, Schengeni infosüsteem kahe kohta, täpsemini nende ühilduvuse kohta, see on äh, võtmeküsimus ja seda tulebki rõhutada. kui me räägime paremast teabe vahetamisest ja teabe jagamisest, siis me kõik oleme aru saanud, kui tähtis on see, et olemasolevad süsteemid äh, omavahel saaksid suhelda Europolil on juba praegu olemas ühendus äh, Schengeni teise infosüsteemiga ja praegu hinnatakse ka seda, kas praegused ühendused ja juurdepääs äh, alarmidele, kas sellest piisab ja kas äh, seda kasutatakse küllaldaselt ära või tuleks teha enamat. mis puudutab ühilduvust siis äh, julgeoleku tegevuskavas äh, on ära toodud, et komisjon on algatanud projekte, äh, liik-, rühm liikmesriike on algatanud ühe konkreetse projekti näiteks, mis võimaldab, võimaldab paremini ära kasutada võimalusi mis on seotud äh, olemasolevate korrakaitse andmebaasidega, siseriiklike süsteemidega, et oleks võimalik äh, teistel liikmesriikidel korrakaitseametite, teiste liikmesriikide korrakaitseametitel nendele andmebaasidele kiiremini juurde pääseda Äh, muidugi tegelema ka Euroopa politseiametite indeksisüsteemiga, registrisüsteemiga ja sellega tegeleme ka tulevatel kuudel. mitmed küsimused äh, puudutasid tulirelvu, tulirelvi äh, Need küsimused olid kahjuks sellisel tehnilisel tasemel, et väga põhjalikult ja sisuliselt ma nendele täna vastata ei saa, küll aga võtan ühendust kolleegidega, kes on vastava ala spetsialistid, kes aitavad sellele täpsemini vastata. muidugi need, see ju, need vastused ja küsimused jõuavad ka vastavasse arutellu siin komisjonis ja seal on meil võimalus vastata teie küsimustele paremini ja täpsemalt ning lõpuks, mis puudutab ähm, riskinäitajaid, mille väljatöötamisega me praegu tegeleme, otse loomulikult äh, töötatakse need välja selleks, et äh, piirikontroll oleks sihitum ja tõhusam ilmselgelt ei ole see teave avalikult saadav, sest muidu oleks selline süsteem lihtsalt mõttetu. küll aga uurin ma täpsemalt ka seda teemat, et näha, mil määral äh, siin komisjonis oleks võimalik sellele teabele juurdepääsu võimaldada. tänan äh, teid äh, kannatlikkuse eest, härra eesistuja Ähm, ning lõpetuseks äh, sooviksin veel öelda, et komisjon, komisjon ei soovinud seda ettekannet äh, kasutada ära propaganda või reklaami eesmärkidel ähm, leian, et selle asemel, et olla ülevoolavalt optimistlik, äh, oli ettekande mõte pigem saata välja sõnum, et äh, koostöö ja ühised eesmärgid on ähm, õige tee, tänan. Sofi, ähm, palun, võid teen kiiresti, minu jaoks on see arutelu siin väga frustreeriv, sest me ei saa korralikku ülevaadet Euroopa julgeolekupoliitikast, kuulates seda esitlust äh, Äh, muidugi hea, heasoovlikult ametnikult, see ei ole järelevalve, me ei tege-, tegele siin oma tööga. sellist äh, te-, seda teemat tuleks arutada poliitilisel tasandil ja me peaksime rohkem pühenduma vajaliku teabe kättesaamisele. mina sooviksin, et järgmisel aastal oleksid äh, juba aasta alguses konkreetsed ettepanekud, mida edasi teha meil seadusandjatega on kohustus äh, jälgida, kuidas äh, vastavaid seadusakte rakendatakse, kas need on tõhusad, kas me tegelikult töötame kodanike heaolu nimel või raiskame lihtsalt siin aega. Äh, muidugi raiskame siin aega ja selle asemel, et ametnik meile esitluse teeb, on meil muidugi vaja korralikku arutelu. me ei soovinud siin muidugi komisjoni rünnata. kas soovi-, soovite sõna? mina soovisin öelda, et ma olen äh, Sofiiga täiesti päri. sooviksin teile meenutada, et Prantsusmaal oli meil, ainuüksi Prantsusmaal hukkus sada kolmkümmend inimest. Ameerika Ühendriikides, kui seal terrorirünnakud aset leidsid ähm,, asus kogu valitsus tööle ka meie peaksime nagu Ameerika Ühendriikides looma uurimiskomisjonid, kui me lihtsalt äh, patsutame üksteist äh, õlale, et me oleme kõik väga hästi teinud, siis me ei jõua sellega mitte kuhugi. ja me ei tohiks seda asja kuhugi vaiba alla pühkida, sest isegi USA-s, kus sellega rohkem tegeletakse, ei tehtud seda. Äh, muidugi ei, ei õnnitleme üksteist heade tulemuste eest selles vallas, vaid pigem komisjon on juhtinud meie tähelepanu teatud aspektidele julgeoleku äh, tegevuskavas, äh, näiteks nuti, nutikad, äh, nutikas piirikontroll ja nii edasi. muidugi on mitmeid probleeme, mitmed kolleegid mainisid rakendusega seotud probleeme ja nõukogu ei ole ei Prümi ega teabevahetuse kohta meile piisavalt infot andnud nõukogu, pärast nõukogu vastu võetud otsuseid, neid otsuseid lihtsalt ei rakendata. artikkel seitsekümmend annab meile kui parlamendile õiguse eh, teha eh, selle üle järelevalvet. me ei ole praegu terviklikult hallatavas olukorras, näiteks meil on nüüd eh, tulirelvadega seotud seadusloomeline tegevus, millega on seotud kaks õigusloomelist alust, õiguslikku alust ja see teeb meie töö ainult keerulisemaks. komisjoni töö on muidugi äh, väga keeruline, kuid mina soovitaksin, et äh, tema, temale tuleb läheneda terviklikumalt, äh, me ei saa rääkida nutikatest piiridest, kui see ei ole seotud julgeoleku aspektidega. kui, kui seda ei tehta, siis on see töö lihtsalt mõttetu üks soovitus, mis muidugi ei ole ka täiuslik, oleks äh, aasta alguses äh, julgeoleku tegevuskava kuulamine korraldada, et meil oleks parem ülevaade sellest, mis toimub. sellest, selleks, et me saaksime kõik samamoodi aru, mis suunas tuleb edasi töötada lisaks sellele tuleb vaadata seda, mis on julgeoleku tegevuskava erinevad eh, elemendid, et me teaksime, mida tegelikult sellega silmas peetakse ja saavutada soovitatakse. muidugi ma ei soovi komisjonile tekitada, eh, meie komisjonile rohkem tööd tekitada, kuid eh, see on väga vajalik, eriti seoses sellega, mida ütles proua Infeld. meil on vaja paremat ülevaadet sellest, mis toimub et vältida olukorda, kus komisjoni esindaja peaks vastama individuaalsetele keerulistele küsimustele. kui me vaatame ainult rakenduslikku poolt, siis äh, nagu ma ka nõukogu äh, koosolekul ütlesin, see on suhteliselt kehvas seisus. kolleegid, kui see teile sobib, siis hakkame selle kallal töötama jaanuaris ja aasta alguses esitama selle ka koordinaatoritele. kas keegi soovib veel sõna, näen, et koordinaatorid või vähemalt üks koordinaator noogutab, sellest on, seda on hea näha, suur tänu. Running a little bit late, colleagues, so let's move straight to point seven, which is the oleme ajakavast natukene maas, nii et liigume edasi järgmise punkti juurde, Schengeni ala toimimist käsitlev kaheksas poolaasta aruanne. Ähm, Schengeni ala toimimine äh, kuni kümnenda detsembrini pikendati seda pool aastat, et võtta arvesse ka viimaseid sündmusi. Äh, mis puudutab äh, rändeprobleeme ja hiljaaegseid, hiljutisi terrorirünnakuid, siis äh, siis ka need on kaasatud äh, seekordsesse Schengeni äh, ala hindamisse. piirikontrollide äh, taastamine Saksamaa ja Austria piiridel on samuti raportis ära toodud ning, ning see on liikmetele pärast esitlust ka küsimuste esitamiseks avatud. palun nüüd esitlus. Good morning, ladies and gentlemen uh, aitäh. kolleegid, daamid ja härrad, eelmise arutelu juures öeldi, et tegelikult peaksid need kõnelused käima poliitilisel tasandil ja võib-olla ka siin Schengeni teema juures oleks tegelikult vaja poliitilist arutelu, kuid paraku täna peate leppima minuga Schengeni poolaasta aruande eesmärgiks on niinimetatud piiripaketi äh, analüüs, äh, mis äh, siis komisjon võttis vastu viieteistkümnendal detsembril. sellel paketil on erinevaid aspekte, see on õigusloomelised ettepanekud, parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalve kohta, samuti on ettepanek artikli seitse äh, sihipärase muutmise osas Schengeni piiri eeskirjast, mis siis puudutab Euroopa Liidu kodanikke, kes ületavad välispiire. samuti on äh, tähendab poliitiline teatis, mis puudutab Euroopa äh, piiri ja rannikuvalvet ning Euroopa välispiiri tõhusat haldamist ja veel mõned muud elemendid äh, nagu näiteks esmase vastuvõtukeskuste haldamine Kreekas ja Itaalias ja samuti äh, raport Lääne-Balkani kohta. muidugi on kõik need elemendid omavahel seotud. poolaasta aruande eesmärgiks on tavaliselt viia läbi selline Schengeni toimimise rutiinne kontroll, selle nii-öelda tervisekontroll ja võib öelda, võib küsida, kas Schengen on siis praeguse seisuga haige selle, selle kontrolli järgi. komisjon äh, aruanne siis annab äh, ülevaate kõigist valdkondadest, mis puudutab Schengeni akiid, kuid ähm, võttes arvesse praeguseid arenguid, on komisjon otsustanud teistsuguse lähenemise äh, kasuks. näiteks, mis puudu-, näiteks on hiljuti jõustunud Euroopa Liidu ja Palau vaheline äh, viisa äh, lihtsustusleping, äh, see on näiteks üks selline element, mis tegelikult Schengenit oluliselt ei mõjuta ja sellepärast on komisjon keskendunud aruandlus kolmele põhiteemale, võttes arvesse seda, et me oleme silmitsi suurima põgenikevooga pärast teist maailmasõda ning võttes arvesse ka hiljutisi terrorirünnakud Pariisis. nii et aruandes on kolm põhipeatükki, kõigepealt ränne ja piirid, nii välis- kui sisepiirid, siis äh, terrorioht ja lõpetuseks peatükk, mis äh, kajastab meie kogemusi uue Schengeni hindamissüsteemi eh, või hindamismehhanismiga selle esimesel kehtimise aastal. muidugi eh, näeme, et võib tekkida rea probleeme, kui liikmesriigid ei rakenda õigesti neid erinevaid elemente eh, Euroopa Liidu õigustikus, mis on selles valdkonnas relevantsed. kõigepealt siis minu poolt paar sõna rände ja piiride kohta kõige hiljutisema olemasoleva teabe järgi oleks äh, ena-, novembrini kuni poolteist miljonit äh, illegaalset piiriületust toimunud. see on palju suurem arv kui tava, kui, kui siis perioodil kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist. muidugi üks koma viis miljonit ebaseaduslikku piiriületust ei tähenda veel poolteist miljonit ebaseaduslikku sisserändajat. osa neid sisserändajaid, kes selle algusesse jäävad, on kaks korda loetletud. kui nad on jõudnud äh, Kreekasse ja siis lään-, mööda Lääne-Balkani marsruuti Ungarisse või teistesse ähm, Euroopa riikidesse, siis on neid ähm, tihtipeale kaks korda registreeritud või loetud ebaseaduslikuks sisserändajaks ja tahan seda rõhutada. see kõrge arv on juba viinud ähm, kiirete meetmeteni, näiteks esmase vastuvõtukeskuste loomine Itaalias, Kreekas, ümberpaigutamise otsus. ja muidugi, nagu juba ütlesin, piiripaketi raames on ka ette nähtud konkreetsed raportid, mis seda teemat puudutavad. seda arutatakse ka teie komisjonis loodetavasti õige pea. rände tegevuskavas olid need äh, viivitamatud meetmed ära toodud, aga rõhutati ka seda, et on vaja ette võtta meetmeid, et tugevdada välispiire. see on üks sambaid, millel seisab efektiivne piirihaldus ja rände haldamine. selleks, et muuta piirihaldus tõhusamaks, on olemas komisjoni ettepanek, et luua Euroopa piiri- ja rannikuvalve ning samuti muuta Schengeni piiri eeskirja. Neid elemente komisjon juba esitles täiskogul eelmisel nädalal ja ma usun, et oleks tõesti vägagi sobilik, kui nii nõukogu kui parlament jätkaks nende ettepanekutega tegelemist võimalikult kiiresti, sest need on keskse tähtsusega elemendid, et parandada praegust olukorda. nii palju siis välispiiride kohta. siis on meil veel sisepiiride küsimus, sest ebaseaduslikud sisserändajad, kes on sisenenud Schengeni alasse, ei ole jäänud neisse niinimetatud esiliini äh, liikmesriikidesse, vaid äh, nad äh, soovivad edasi liikuda teistesse liikmesriikidesse, mis siis viib niinimetatud teisest, teisese rändeliikumiseni ja see on sundinud mõndasid liikmesriike taastama piirikontrolli sisepiiridel, kuna nad seisid silmitsi probleemidega, ohuga avalikule korrale, sisejulgeolekule väga suure hulga inimeste kontrollimatu saabumise tõttu. suurem osa neist küll varjupaigataotlejad, kuid võimalik, et ka ebaseaduslikud sisserändajad näiteks Saharast lõuna pool asuvatest riikidest komisjon on äh, võtnud vastu raporti või arvamuse, mis puudutab äh, kaitsemeetmete kasutamist Schengeni piirieeskirjadest ja arvab, et äh, piirikontrollide ajutine taastamine sisepiiridel oli antud juhul vajalik ja proportsionaalne. see arvamus puudutas eelkõige piirikontrolliga taastamist äh, Saksamaa ja Austria poolt. lisaksin veel, et äh, see piirikontrollide taastamine sisepiiridel ei toimunud mitte niivõrd selleks, et kontrollida isikuid, kes ületavad sisepiire, vaid pigem selleks, et hallata ähm, teisest rändeliikumist, näiteks inimesed, kes soovisid liikuda Saksamaale, tõstada seal varjupaigataotlust, nad suunati kõigepealt äh, Sloveenia, Austria, seejärel ähm, Austria, Saksamaa piiri kaudu, et siis võimalda, neil oleks võimalik neil tervist kontrollida, pakkuda neile äh, siis ulualust äh, ja toiduaineid ja et nad saaksid siis edasi rännata kõrvalmärkusena tahan öelda, et eh, varjupaiga ta-, varjupaiga taotlejate jagamise võti ei anna veel var-, var-, varjupaiga taotlejatele võimalust ise välja valida liikmesriik, kus nad soovivad taotluse esitada. liikmesriigid on aga püüdnud kõige sellega toime tulla eh, sellisel viisil, et, eh, et valitseks kord kuid nüüd on ka Rootsi ja Norra taas kehtestanud piirikontrolli. tahan selgelt öelda, et äh, piirikontroll sisepiiridel ei ole lahenduseks probleemile, millega me silmitsi seisame. Schengeni piirieeskiri näeb selle võimaluse ette, et äh, tulla toime äh, ohtudega avalikule korrale ja sisejulgeolekule kuid isegi, kui liikmesriigid taastaksid kontrolli oma sisepiiridel, ei lahenda see veel probleemi. varjupaiga taotlejate ja põgenike voog jääks endiselt alles, sest et probleemi ei ole ju tekitanud Schengen, vaid selle aluspõhjused on kuskil mujal, eelkõige mõnedes kolmandates riikides nii et nagu ka komisjon, nagu ka volinik on selgelt öelnud, Schengen ei ole põhjus, kuid Schengeni õigustik annab võimaluse probleeme paremini hallata. nii et see on see tee, mille peaksime valima ilma et laskuksin lihtsalt üksikasjadesse, tahan siiski veel öelda, et Need liikmesriigid, kes, keda see puudutab, on kasutanud Schengeni piirieeskirja sätteid, et taastada piirikontrollid selleks, et võtta viivitamatud meetmeid. on olemas ajapiirang, maksimaalselt kaks kuud, mille jooksul need äh, piirikontrollid, äh, äh, need piirikontrollid võib taastada kuid pärast seda äh, on siis äh, Austria ja Saksamaa kasutanud teist äh, sätet, mis, mis siis võimaldab neil jätkata piirikontrolle sisepiiridel ja komisjon on seda aktsepteerinud, nii et piirikontrolle võib läbi viia veel järgmise kuue kuu jooksul selline on siis olukord sisepiiridel ja nüüd lähme terroriohu juurde seda mainiti ka juba eelmises päevakorrapunktis. komisjon on võtnud meetmeid näiteks, mis mõjutab sissüsteemi, ühiseid ohunäitajaid ja nii edasi. hiljutised Pariisis toimunud traagilised sündmused on meile taas näidanud, et see on väga oluline, ka võttes arvesse välisvõitlejate probleemi, kontrollida inimesi kellel on võimalik kasutada vaba liikumist, ka nende pereliikmeid, et siis neid kontrollida välispiiridel sisenemisel või väljumisel. komisjon on osana piiripakettidest võtnud vastu äh, siis ettepaneku, mis käsitleb just selliseid süstemaatilisi kontrolle ja ma usun, et põhjalikum arutelu selle üle toimub, kui seda ettepanekut tutvustatakse teie komisjonis ja lõpetuseks kolmas osa aruandest. see on siis ülevaade hetkeolukorrast, uue Schengeni hindamismehhanismi esimesest aastast. nagu juba ütlesin, on äärmiselt oluline, et liikmesriigid täielikult ja õigesti rakendaksid olemasolevat õigustikku, et tagada Schengeni ala toimivat, toimivust alana, kus inimesed saavad vabalt liikuda esimesed äh, külastused algasid sel aastal. ja lühidalt saan öelda, et esimesed äh, soovitused meil nõukogu vastu võttis komisjoni ettepaneku põhjal neil juhtudel, kus, äh, kus leiti siis puudujääke. Need soovitused on siis juba nõukogu poolt vastu võetud, saadetud parlamendile detsembri alguses, kui ma ei eksi. nii et ka sel komisjonil on võimalus äh, põhjalikumalt süveneda neisse äh, tulemustesse, mis kohapealsete külastuste käigus äh, siis leiti. hiljutised külastused Kreekasse maismaapiiril Türgiga ja ka merepiiridel, see aruanne on veel ettevalmistamisel ning esitatakse Schengeni hindamiskomiteele vastuvõtmiseks loodetavasti õige peagi, sest, sest et võttes arvesse esmase vastuvõtukeskusi ja sisserändajate äh, registreerimise vajalikkust nende saabumisel on oluline, et kasutataks äh, näiteks teatud Schengeni piiriskirja sätteid, mis võimaldaksid komisjonil esitada nõukogule ettepaneku, et liikmesriikidel oleks võimalik sisepiiridel vajadusel ajutiselt kehtestada piirikontrollid. kui siis äh, on äh, leitud olulisi puudujääke Schengeni piiri eeskirja kohaldamisel. niisiis, härra esimees, see on niinimetatud tervisekontroll, nagu ütlesin, Schengen on veidi tõbine, aga see ei ole surmav haigus. ja Schengeni ala ei ole ise äh, probleem, vaid võimalik lahendus, on oluline, et me olemasolevaid instrumente õigesti rakendaksime. loodan, et järgmise Poola po,, järgmises Poolaasta aruandes saame juba olla palju positiivsemad. ja ma arvan, et Schengeni süüdistamine ei aita meid kuidagi kaasa sobiliku ähm, lahenduse leidmisel. aitäh, härra Kalju, palun! aitäh ja suur tänu, härra Kustale, selle põhjaliku ülevaatest, mis meile andsite. ja suur tänu ka selle aruande eest, mida tutvustas. ma pean ütlema, et see aruande uus ülesehitus on väga hea, see on palju fokusseeritum kui varem. kuus kuud tagasi äh, siinsamas komisjonis ma äh, avaldasin kahetsust, et meil ei ole paremat ülevaadet neist aruannetest, mis komisjon koostab, õnneks, õnneks nüüd me, neid tutvustatakse meile paremini. mis puudutab põgenikekriisi, siis äh, viimased kuus kuud on näidanud, et äh, Euroopa Liit ei ole valmis selleks kriisiks. minu esimene küsimus on see, et äh, Schengeni Ehm, hindamissüsteem on väga oluline, et tagada vastastikune usaldus, me oleme suutnud ka jõuda parema Euroopa ülese mehhanismini, kus komisjon mängib suuremat juhtrolli. nüüd küsimus on selles, kas liikmesriik ei ole sellest teadlikud, kas nad ei ole valmis osalema. ja ma küsin seda sellepärast, et komisjon tunnistab, et mõned liikmesriigid ei vasta õigeaegselt ja nende vastused ei ole ka kvaliteetsed, mis nad annavad Schengeni küsimustikule, mis on väga oluline. kuidas saavad liikmesriigid nõuda abi, kui nad samas ei ole valmis ise võtma osa sellest hindamismehhanismist, et teha kindlaks, mis ei toimi? ma olen korduvalt öelnud, et selle asemel, et luua uusi instrumente, on meil vaja tagada, et juba olemasolevad instrumente tõesti ka ellu rakendatakse. ja teine asi, mida tahan öelda hindamise kohta, on siis tulemuste või siis andmete analüüs. jah, osa andmeid on muidugi salastatud, aga kas see, kas sellepärast on õigustatud tervete aruannete salastamine? kui parlament on hästi informeeritud, siis suudame me ka paremini hinnata, millised instrumendid on vajalikud, millised mitte. aruanne näitab juba ähm, mõningaid edusamme, mis puudutab Schengeni hindamist ja mul on hea meel, et teatud edusammud on, on tehtud selleks, et siis oleks äh, selline instrument, mis oleks paremini juurdepääsetav või komisjon tunnistab, et äh, selle rakendamisel on teatud probleeme mul on hea meel ka selle üle, et Kreeka-Türgi piirile ning äh, Ungari ja Poola välispiiridele ja samuti ka meie sisepiiril, meil Prantsuse äh, ja Saksa äh, piiril on tehtud üllatusvisiite, kui tundub, et, et selle kohta on vähe infot, kas komisjon saaks täpsustada, millal need aset leidsid ja kas politsei kontrollid sisepiiridel Ähm, on siis äh, võrdväärsed välispiiride kontrolliga, samuti on teada, et Hollandi politsei viib läbi kontrolli rongides, kas komisjon on seda analüüsinud? Ähm, mitmetes liikmesriikides on siis taastepiirikontrollid ja sellel on mõjud äh, rändekriisi äh, haldamisele, sellega seoses on mul samuti küsimusi komisjonile kuuldavasti on ainult Sloveenia esitanud aruande, mis äh, puudutab äh, piirikontrolli taastamist tema sisepiiridel, seda näeb ette Schengeni piirieeskirjade artikkel kakskümmend üheksa. kas komisjon saaks meile öelda, millal on oodata selliseid aruandeid ka teistelt liikmesriikidelt? ja veel, kas komisjoni arvamusel, et liikmesriigid on piisavalt äh, infot andnud, mis, mis äh, piisavalt teavitanud äh, nende piirikontrollide taastamisel. tundub, et toimus teatud dominoefekt, mõned liikmesriigid äh, taastasid piirikontrollid selleks, et paremini hallata põgenikevooga, teised aga tahtsid lihtsalt nendes uksed sulgeda. ja lõpetuseks äh, mõned liikmesriigid on kas juba ehitanud müüre on piiridele või kavatsevad seda teha. kas komisjon ei leia, et äh, et tegemist on Euroopa õiguse rikkumisega. tegemist on teemaga, mis on üha pakilisem, sest et üha rohkem on riike, kes teavituvad sellistest kavades, kavadest. ma olen kindel, et keegi meist ei soovi siin, et sellest saaks reegel. me ei soovi, et piirikontrollid sisepiiridel saaksid, jääksid püsima on oluline, et meil oleks äh, täpne ülevaade tegelikust olukorrast ja komisjon peab äh, enam, rohkem kui kunagi varem äh, tõesti tegutsema tugevalt ja kasutama kõiki võimalusi, mis tema kätes on. palun, proua Fajo. Thank you, of course. suur tänu, suur tänu esimees ja suur tänu komisjonile selle väga selge ajakohastatud info eest. ma arvan, et me kõik tunneme tõsist muret ning me kõik teame, et Schengen on raskelt haige täna. olgem ausad, peaaegu kõik meetmed, mida on tehtud ümberpaigutamise, tagasipöördumisega, kriisikeskustega seoses, ükski neist pole kandnud vilja. ma olen pärit Sloveeniast ning te mainisite siin rikkumisi, ma võin öelda, et tegelikult meil on väga valus äh, vaadata äh, neid, neid aedasid äh, ja traataedasid, äh, okastraate, me oleme samas äh, nõu-, sunnitud seda tegema, sest et meetmed ei olnud tõhusad, väike riik ei tulnud toime lihtsalt selle suure rändevooga, mis meie riiki ründas, nüüd on aga talv, rahvast tuleb vähem, aga probleem ei ole lahendatud, sügisel tõenäoliselt, suvel ja kevadel tõenäoliselt tuleb rohkem inimesi, kui meetmed ei muutu tõhusamaks iga päev on piiridel meeleavaldused, inimesed kaklevad, meie majandus äh, kannatab, koostöö kannatab, usaldus riikide vahel kannatab ning äh, hirm Schengeni pärast kasvab iga päevaga. kui hakatakse piiridele püstitama tarasid, on selge, et need tarasid on väga raske enam äh, tagasi võtta kuidas seda teha, millal seda teha, mis peaks olema selle eeltingimusteks, meil on üha rohkem äh, sisekontrolle piiridel. ma tean, milline on teie seisukoht ning Paolo äh, rääkis ka samast olukorrast, aga kui milline on tulevikuperspektiivi perspektiiv, kas me, me, mina arvan, et me ei peaks selliste taradega leppima, see seab ohtu kogu Euroopa integratsiooniprojekti. mul on ka paar konkreetset küsimust. mulle on selge, minu jaoks on selge, et need tarad ei lahenda probleemi. kui Ungar hakkas tara ehitama, õnnestus neil lihtsalt rändevoog teistesse riikidesse ümber suunata Euroopa on rändemanner ning inimesed jäävad tulema, selles pole vähimatki kahtlust. tarad ei kuulu Euroopasse ning äh, Euroopal pole tarade keskel tulevikku. kui me ei meile Sloveeniasse tulid esimesed sada või kaks tuhat, kakssada tuhat inimest, siis ei olnud tegelikult mingisugust registreerimist, mingisugust silme ja sõrmejälgede võtmist. kuidas me alustame arutelusid inimeste tagasisaatmise üle. ma rääkisin Serbia ametivõimudega, jah, nemad võtavad sõrmejälgesid, kuid nemad ei ole Eurodaki ega teiste andmebaasidega seotud, miks seda siis teha? kuidas selliseid praktilisi küsimusi lahendada? Nad võivad registreerida kui palju tahes, aga nende andmed jäävad ainult nende enda andmebaasidesse mina ei oska selle probleem, seda probleemi lahendada, võib-olla teie oskate aimu anda selle kohta ja humanitaarviisad. me vaatame üle oma viisakoodeksit, püüame ka humanitaarviisasid sisse tuua, et ühtlustada meie õigusraamistikku, see võib-olla aitab tuhandetel inimeste, tuhandete inimeste elu päästa. selle asemel, et hakata, võtta ette ka ohtlik teekond üle Vahemere, võivad nad lihtsalt taotleda humanitaarviisat miks komisjon ei toeta seda poliitilist ähm, humanitaarset sammu? Äh, ma tean, mis nüüd teie vastus on, aga küsin siiski, sellepärast et see oleks äh, õiguspärane viis Euroopasse pääsmiseks. ja milline on Euroopa Kohtu otsus Slovakkia ja Ungari küsimuses äh, kohustusliku ümberpaigutamise kohta? ma tean, et me kõik püüame leida meetmeid, mis tagaksid solidaarsuse ning näeme, et suurem osa liikmesriike paraku ei tegutse ega reageeri ning sellepärast Schengen ongi kokku varisemas. nüüd on siis äh, ümberpaigutamise küsimusega mindud Euroopa Kohtusse. mis on Euroopa Kohtu otsuse tulemus, tahaksin ma teada. ma võiksin jätkata oma küsimust, kuid, äh, küsimist, kuid äh, lõpetan siin, sest ehk kolleegid jätkavad siis. väga raske pilt, palun suur tänu, härra esimees, mina tunnen Schengeni olukorra pärast tõsist muret, nagu kolleeg Koelho ütles, tunnen äh, tõsist äh, muret selle pärast, kuidas komisjon oma analüüsi ja hindamisprotsessi läbi viib, seda tuleb teha avatult, põhjalikult ning koostöös meiega. Schengeni koodeks ning liikumise vaba, vaba liikumise tagamine tähendab seda, et me ei ehitaks äh, tarasid ja sulgeks piire. Need liikmesriigid võivad võimalusi ära kasutada kurjasti, me, tarad ei aita äh, rändevooge paremini kontrollida ja terrorismi vastu võitelda ma arvan, et liikumisvabadus Schengeni ala raames on on meie suurimaid saavutusi Euroopas, me peaksime ühendama oma poliitilise spektri jõud eh, ning asuma seda põhimõtet kaitsma. Schengeni eeltingimuseks aga on ka see, et me peame Schengeni äh, koodeksist kinni, tugevdame seda koodeksit ning seetõttu ma tervitan komisjoni ettepanekut Schengeni koodeksi parandamiseks ning äh, entry-exit kontrolli sissetoomist Euroopa kodanike jaoks samuti ning äh, seejärel rakenduslik külg, nagu teiegi ütlesite mitte Euroopal ei lähe asjad halvasti, vaid liikmesriikidel lähevad asjad halvasti. natsionalism, protektsionism on probleemi tuum mitte Euroopa ei ole siin meie murede allikas, me, komisjon teeb oma tööd, meie teeme oma tööd, ehkki meil on poliitilised eriarvamused ning nendest võib arvata mida tahes. aga kurja juur on siin valitsused, kes ei tegele rakendamisega, kui meil on ühised põhimõtted, kokkulepped, kui meil on nõukogu, kes lepib kokku asjades, aga ainult pooled liikmesriigid äh, tegelevad rakendamisega, pooled mitte kes siis siin äh, see patuainas on. meie püüame siin korvata seda, et liikmesriigid ei suuda kanda vastutust välispiiride kontrollil. see on nagu euro. euroala ei saa toimida, kui liikmesriigid ei vii oma reforme läbi. me nägime, mis selles vallas juhtus. me ei saa eeldada, et Schengeni piiri piirideta liikumine toimib, aga samas välispiiri kontrolli pole kui meie lähme kolmandatesse riikidesse, siis meilt küsitakse dokumente. miks peaksid saama inimesed tulla Euroopasse ilma igasuguse kontrollita? tervitan komisjoni ettepanekut, me peame Frontexit tugevdama. inimesed, kes tulevad Euroopasse, neid tuleb registreerida, neid tuleb äh, tuvastada, nende sõrmejäljed tuleb võtta ning kõik dokumendid, äh, biomeetrilised andmed, biomeetrilised passid äh, tuleb registreerida. ei piisa ainult passipildi vaatamisest see on ju Schengeni eeltingimus. siis, härra esimees, tahaksin rääkida sellest, mida rääkis äh, kolleeg Spinelli äh, Rootsiga seoses, ma ei võtnud sõna eelmise arutelu küsimuses, nii et äh, räägiksin sellest nüüd. mitte põhiseaduslik kohus ei öelnud oma arvamust välja, laagroodet Rootsi demokraatlikus süsteemis tähendab seda, et kui on äh, õigusloomeline ettepanek, siis äh, riiklik amet, mitte kohtuorgan, äh, Laag Roodet vaatab läbi selle õigusakti eelnõu ning nemad ütlesid, et see valitsuse piirikontrolli meeleheitlik pakett oleks liialdatud. ma ei kaitse siin valitsuse seisukohta, aga Rootsi on olnud viimase kolme-nelja aasta jooksul kõige lahkem riik Euroopa Liidus. sel aastal on meil üle saja kuuekümne tuhande varjupaiga taotleja, kes tulevad Euroopasse, sealhulgas kolmkümmend kaks tuhat saatjate alaealist. novembrikuus tuli meile üle kümne tuhande inimese nädalas. see tähendab seda, et Rootsi seisab silmitsi olukorraga, kus Rootsi on kujunemas esimeseks äh, sihtriigiks, sellepärast et teised äh, liikmesriigid ei äh, registreeri, ei tuvasta inimesi, lihtsalt saadavad nad edasi. ja me oleme samal ajal ka siis viimaseks sihtriigiks, ehk siis meie peame tegelema integreeri-, integreerimisega tööturule ja nii edasi ja nii edasi Rootsis on olnud suur, ebaproportsionaalselt suur surve juba, juba pikka aega. Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka parlament, Euroopa Parlament on regi-, pikka aega ignoreerinud seda, et ka Rootsi vajab abi. ja nüüd me oleme siis jõudnud hädaolukorda. meil on nüüd roheline punane valitsus, kes teeb ettepaneku, mis langeb kokku paremäärmuslike seisukohtadega nii et äh, ma paluksin teil võtta arvesse seda, et äh, piirikontrollide sissetoomine, isikutunnistuste kontrollide äh, sisseviimine Öresundi sillal, ühistranspordi puhul, mis hõlmab busse, ronge ja nii edasi, see otsus on olnud tulemas kolm aastat, see on seadus. ma püüan komisjonil vaadata, kas see on Schengeni põhimõtetega vastuolus. see seadus on kestnud kolm aastat. Eh, kas, kas, et seda on võimalik viia eh, sisse ka kaheks aastaks, on mul selline tunne. paluksin teilt täpsemat infot. kui meil on tõesti erakorraline olukord ning oht avalikule korrale, siis eh, peaks olema vist võimalik, eks ole, proua Sargentini. suur tänu Äh, esimees. kui komisjon tegi oma ettekannet, siis vaatasin enne oma emaili, saame kirju iga paari äh, tunni pärast tagant liikmesriikide kohta, kes äh, piirikontrolli on sisse viinud, ma olen saanud aru kaheksa, Malta, Norra, Rootsi, Ungari, Saksamaa, Prantsusmaa, Carlos Coelho rääkis siin äh, sellest võimalusest ka minu koduriik Holland hakkab äh, Saksa piiril kontrolle läbi viima, jah, tõesti, tehakse seda. ja mitte ainult seda, äh, olen näinud juhtumeid, kus piirikontroll ütleb raadio kaudu, et nad lähevad äh, üle piiri Belgiasse, pargivad oma autod parkimisalale tee kõrvale ning raadio kaudu ütlevad inimestele oma ko koos oma kaastöötajatele Hollandi pöörale, et nüüd tuleb, et siin tuleb auto ida äh, Euroopa numbrimärgiga ja teevad seda sisetunde alusel, paluvad oma kolleegidel Hollandi pool kontrollida, nii et siis Hollandi töötajad sisetunde, kõhutunde järgi Belgia territooriumilt annavad juhtnööre oma kolleegidele Hollandis, mulle see ei meeldi, see kõhutunde järgi tegutsemine, minu arust see ei ole õiguslikult äh, pädev lähenemine. minu probleem ei ole see, äh, kas need kaheksa liikmesriiki, aga minu enda koduriik äh, peavad seadustest kinni või mitte. minu jaoks on kõige problemaatilisem see, et see Schengeni entusiasm on kadunud paar nädalat tagasi äh, Äh, rääkisid ajakirjanduses, ajakirjandusväljaanded sellest, kuidas ministrid tulevad ähm, kokku äh, Brüsselis, sisejustiitsministrid ning Kreeka visatakse Schengenist välja ja nii edasi ja nii edasi, aga mitte midagi ei ole juhtunud. ja kõik, aga kõik ajalehed äh, kirjutasid sellest, nii et selle kaudu sünnib palju kahju Euroopa Parlament toetab, toetab Schengenit, Euroopa Komisjon tööd toetab Schengenit, aga nõukogu ja liikmesriigid ei pööra tähelepanu sellele, et, et selline käitumine võib Schengeni ala kahjustada ja me peame mõtlema, kuidas liikmesriigid peaksid lõpetama selliste ettepanekute tegemise. kaheksa liikmesriigi, ma ei tea, miks Malta tahab Schengeni piiri kontrolli, ma ei mõista, ma tõesti ei mõista seda. Malta ümber on vesi, mis sisepiir, mis? ma ei saa aru, aitäh. Thank you uh,, Mr Lopez Aguilar. suur tänu, härra Lopez Aguilar, palun. suur tänu, härra esimees Äh, härra Koister, te ütlesite, et hakkame poliitilisi kommentaare tegema, tõesti, me seda teeme äh, ja paluksin seda poliitilisi kanaleid pidi ka komisjoni tippu edasi öelda. meie tunneme muret nende Schengen, selle Schengeni akii pärast, mis on viletsas seisus, see väga meie kõige väärtuslikum Euroopa kogemuse osa aegade algusest tänaseni. avalikkuse uuringud teie järgi on Schengen kõige väärtuslikum Euroopa kodanike jaoks, te ütlesite ise, et Schengen on tõbine. kas see on surmatõbi? kas äh, Schengeni jõud kohtuvad? kas komisjon uurib kõiki võimalusi ja kas selline töövõimetus on ajutine ning äh, tingitud erakorralistest oludest. mis äh, võib-olla põhjendavad piirikontrolli sisseviimist Euroopa Liidu sisepiiridel, kas me oleme valmis rahvale ütlema, et meie omalt poolt anname kõik, mis meie käsutuses selleks, et Schengeni õigust päästa? üldiselt on kõik arvamusel, et Schengen on lagunemas. piirikontrollid viiakse sisse isikutunnistust äh, hakatakse nõudma. kõikides Euroopa lennujaamades, isegi raudteejaamades. kas äh, me oleme valmis kandma äh, hoolt selle eest, et komisjon rakendab kõiki rikkumismenetluse võimalusi aluslepingute kaitsena, et kanda hoolt selle eest, et liikmesriigid peavad kinni ajutise äh, raamistiku tingimustest, mille abil äh, sisepiirikontrolli saab ajutiselt sisse viia. kas me oleme valmis kinnitama, et see on äh, ajutine, et me ei luba sellel muutuda krooniliseks ning tuua siia ettekäändeks ajutisi meetmeid, tuues ettekäänded ajutiste meetmete kohta, tahaksime vaikselt salamisi püsivaid meetmeid sisse viia. ja me püüame kas me oleme valmis kandma hoolt selle eest, et need julgeoleku- ja turvakontrollid ei muutu krooniliseks tavaks? ma paluksin, et äh, see poliitiline sõnum jõuaks äh, komisjoni äh, kõrgemale tasandile. suur tänu, härra Dupree, palun. suur tänu, härra esimees. härra De Koister on suurepärane ametnik. aga ma arvan, et kõige huvitavam osa tema sõnavõtust oli see, kui ta ütles oma sõnavõtu alguses, et tänane arutelu äh, peaks olema poliitilisel tasandil, sellepärast et tegemist on põhimõttelise küsimusega, Schengen on poliitiline küsimus, mitte ainult halduslik küsimus. seda öeldes pean ütlema, et äh, mulle tundub, et me oleme pisut optimistlikud, mina olen Schengeni äh, tingimusteta eestvõitleja, ma leian, et Schengen on lahe äh, ja kui Schengen toimib, siis äh, euro toimib ka ja Euroopa Liit ka, nii mina arvan. Schengenil on kaks põhielementi, piirikontroll välispiiridel ning äh, liikumisvabadus. kujutage nüüd ette, et te olete kodanik, kes ütleb, et jah, teate, meil on ühine piirikontroll ja me kontrollime seda. ja siis samal ajal saab kodanik teada, et äh, poolteist miljonit illegaalset piiriületajat on, kuidas nad peaksid siis uskuma, need kodanikud, needsamad kodanikud, et meie välispiiri kontrollitakse, kui äh, ühe aasta jooksul siseneb üle nende piiride poolteist miljonit inimest äh, ebaseaduslikult. ja samal ajal nad ei usu siis, ja samal ajal üritatakse äh, vaba liikumist piirata Norra, äh, Saksamaa, Malta, Saksamaa, Rootsi, äh, kõik teised riigid, keda siin mainiti, viivad piirikontrolli sisse. ja kujutage ette, mida tähendab okastraat meie, äh, meie rahva üldises ühisteaduses. see annab märku sellest, et olukord on tõsine vastus ei saa olla mitte ainult bürokraatlik, vastus peab olema poliitiline, tõesti, see on tõsi. võtame siin välispiiri kontrolli. praegune süsteem ei toimi, me, me, me, me teame seda, me ei tea, milline on tegevuse objektiivne tulemus praegusel hetkel. aga mul on oma alternatiiv, mis mulle pähe kargas, kui ma kuulasin proua Fajoni juttu. kanadalased võtsid kakskümmend viis tuhat poliitilist pagulast vastu. Nad on äh, teinud õhust silla, nad äh, on läinud otse koha peale äh, ja, ja toovad nad iseenda juurde. me peame midagi samasugust tegema. kasutame ära õhusild või võib-olla mitte õhusilda, sellepärast et me, meil ei ole nii suur vahe, aga me peame andma õiguspärase mooduse pagulastele meie juurde tulemiseks. siis on kodanikel tunne, mitte ainult sellepärast, et selle, selline tunne, et välispiir ei toimi, vaid kui meil ei ole õiguspärast moodust, siis äh, leiavad kõik, et, et võib kasutada ükskõik millist terminoloogiat tahes. meil on vaja õiguslikku äh, viisi Euroopasse tulemuseks, olgu see humanitaarviisa või mis iganes härra Koestor ütles, et viisakoodeksisse ei tuleks humanitaarviisat sisse tuua, aga kui see ei ole human-, viisakoodeks, siis kus see peaks siis olema, kui teil on mingi ettepanek, äh, öelge see meile välja, praegusel hetkel meil ei ole aga mitte mingisuguseid vahendeid. ma arvan, et me peaksime võitlema viimase veretilgani selleks, et äh, meil peaks olema pagulastele õiguspärane viis Euroopa Liitu tulemiseks. vastasel juhul meie ühiskonda poliitilisel tasandil äh, lööb pankuma ja siis poliitiline tasand jällegi, äh, rääkisin sellest, nüüd räägin julgeolekust. ei hakata äh, piirikontrolle sisse viima, äh, tegelikult Prantsusmaa viis piirikontrolli sisse sel hetkel, kui kui terrorirünnak oli aset leidnud, aga samas terroristid siiski ületasid Belgia piiri, sest et, et puudus õige info hakatakse ka Euroopa päritolu inimesi äh, kontrollima Euroopa piiridel äh, julgeoleku äh, põhjustel. kui me tahame kurjategijaid tuvastada, siis meil tuleb minna kas te rääkisite sotsialistide tuvastamisest piiridel või mis te ütlesite, me ei saanud aru vabandust, vabandust, mul läks keel selme, ma tahan, ei tahtnud öelda, et tuvastada sotsialiste piiridel, vaid tahtsin öelda siiski terroriste. vabandab, härra Depre. ma, äh, ma ei, ma ei hakkaks kunagi terrorismi ja sotsialismi ühte patta panema, ärge seda küll kartke, teadlikult mitte. nii. niisiis, me hakkame kontrollima kõiki Euroopa kodanikke, kuid selleks, et kontrollida, kas need on terroristid, seda tahtsin öelda Äh, siis tuleb äh, andmebaase kontrollida sel hetkel, kui nad piiri ületavad. meil on olemas SIS kaks, äh, aga kõik liikmesriigid ei saada ajakohastatud infot SIS süsteemi. ja me ei tea tegelikult, kes on erinevates riikides registreeritud välisvõitlejad, nii et mis mõtet on üldse nendel kontrollida, ausalt? vabandage mind, aga te lihtsalt ajate inimesed vihale kontrolle sisse viimas ja samas me ei kontrolli neid andmebaase ja andmebaasides pole ka piisavalt infot, nii et sellel ei ole mingisugust mõtet. me oleme loonud äh, antiterroristliku äh, üksuse Europolis, äh, mis peaks keskenduma välisvõitlejate teemadele, kuid tollidele ei anta juurdepääsu Europoli infosüsteemile. nii et jällegi, mis mõtet sellel on? ma arvan, et me peaksime asju niiviisi läbi kriitiliste prillide vaatama komisjon on oma dokumendi teinud, kuid reaalseid lahendusi ei ole nendele probleemidele, millega me silmitsi seisime. probleemid ei ole halduslikud, probleemid on tehnilised ja poliitilised. aga vabandan nüüd siin sotsiaaldemokraatide ees. Apology accepted, Gerard. võtame vabanduse vastu. ja just sellepärast mind siis piiril kinni peetaksegi. ma just mõtlesingi, et miks just mina, ju siis on asi mu sotsialistlikus taustas Kristiin, palun. Äh, tahaksin rääkida ka sellest, et äh, tegemist on poliitilise otsusega, see on Euroopa nurgakivi. me ju alustasime kaupade vabast liikumisest, siis laiendasime vaba liikumist ja jõudsime lõpuks inimeste vaba liikumiseni. seda tasuks liikmesriikidele meelde tuletada. Euroopa ei saa na-, naasta vaid kaupade vaba liikumise juurde, nii et inimestel ei ole võimalik vabalt liikuda Ka. Teeksin kaks märkust, millest kolleegid veel ei ole rääkinud ma arvan, et äh, kõik tegelikult mõtlevad sellele, Ungari ja, Ungari ja äh, müürid ja inimeste vangistamine, need inimesed on vangistatud, see on äh, konventsioonide räige rikkumine, seadust ja rahvusvahelist õigust ei austata ja see on väga kahetsusväärne, mitte, mitte muidugi sama kahetsusväärne oli äh, Eh, eelmisel nädalal eh, Schengenis eh, Strasbourgis hääletatud, kus, kus toodi välja artikkel seitse ja härra Orbani tegutsemine. muidugi mitmed meist on sellest juba parlamendis ka rääkinud, kuid mingil hetkel tuleb sellisele omavolitsemisele käsi ette panna me peame lööma rusikaga lauale, me oleme Euroopa Liit, meil on teatud äh, piirangud, seadused, eeskirjad ja neid tuleb järgida. kõik äh, rahvasaadikud ja fraktsioonid peavad tegema õiged järeldused sellest, mis Ungaris toimub. me peame sellele piiri panema ning äh, teiseks peame lõpetama ka Taani saabuda pagulaste vara omastamise. härra Weidenholzer esimees, ma olen väga tänulik komisjonile, et selle väga selge eristuse eest Schengen ei ole probleem. ma ütleksin, et kui meil on probleem, siis on selle nimi Dublin. ja tõepoolest tuleks kaaluda, kuidas oleks võimalik äh, sisserännet teisiti korraldada. me oleme äh, aastaid rääkinud humanitaarviisast ja tegelikult ähm, see jäigi ainult selliste ähm, intellektuaalsete vestluste tasemele seni. Antonio äh, Guterres, äh, ÜRO pagulaste äh, ülemvoliniku asetäitja on öelnud, et me peame lõppude lõpuks asjad oma kätesse võtma, et olukord paraneks, aga seda ei ei ole toimunud ja sellepärast olemegi praeguses situatsioonis. mina olen pärit riigist, mis on kõigest sellest äh, olnud puudutatud, kuna see on selline läbiränderiik ja suure üllatusena siis meie naabrid muutsid oma äh, poliitikat, sajad tuhanded inimesed jäid omapäi ma jälgisin seda juba ka algusest peale, kuidas Saksa naabritega koostöös oli võimalik need probleemid enam-vähem lahendada. kui igapäevaselt ületas piiri kaheksa tuhat inimest ja väikese korrutustehtega saab väga selgeks, milline olukord oli kuid suutsime selle enam-vähem kontrolli alla saada, meil on Austrias nüüd umbes kakskümmend tuhat varjupaiga taotlejat. ma olen kindel, et me suudame selle olukorraga toime tulla. Saksamaa, kus proportsioonid on kümme korda suuremad, on, on samuti võimalik selle olukorraga toime tulla. igal juhul ma leian, et Euroopas me ei saa probleeme lihtsalt ühest riigist teise lükata. see on selle aasta suve õppetund. ning äh, paljud on ka märganud, milline negatiivne mõju on piirikontrollide taastamisel. Neis piirkondades, millest rääkisin, on sellest ajast äh, saadik äh, need on siis piirkonnad, kus, kus on, kus majandus on, on kokku kasvanud eh, ja seal tekkisid probleemid majanduse vallas, tervishoiu vallas, toimus väga tihe koostöö piiriüleselt haiglate vahel. ja nüüd äkitselt ei olnud mõned asjad enam võimalikud, sest et piirikontrollid toimisid jällegi ja see mõjutab mõjutab koos elamise kvaliteeti. sellepärast on Schengen tõeliselt suur tsivilisatsiooni edusamm, millest me ei tohiks loobuda Euroopas. ja lõpetuseks veel üks mõte. kui me viimati Strasbourgis täiskogule tulime, siis äh, oli seal samuti äh, väga sellised palju aega võtavad piirikontrollid, mis olid selle põhjuseks? lisasin kõnelejate nimekirja Barbara Spinelli ja nüüd sulgesin nimekirja, järgmiseks Keller, palun. Äh, mõned küsimused ja kommentaarid küsimus puudutab Rumeeniat ja Bulgaariat, neid riike ei ole veel mainitud ja selle üle oleme me vaielnud juba aastaid, see pole aga lahendatud. komisjoni esindaja sai otsese küsimuse. proua Keller esitas teile küsimuse kordan küsimust, tahtsin küsida Rumee-, Rumeenia ja Bulgaaria kohta, neid pole veel mainitud, oleme vaielnud selle üle juba aastaid ka parlamendis ja juba eelmise, eelmise mandaadiperioodi jooksul äh, arutleti, kas lisada nad Schengeni jalasse või mitte ja mina ei leia, et äh, nendel ei ole mingisuguseid suuri probleeme, mis takistaksid nende lisamist, kuid äh, seda ei ole siiamaani tehtud kas Rumeenia ja Bulgaaria jaoks on äh, liitumistähtaeg juba ette nähtud. mis puudutab Rootsit, siis mind huvitab täpselt see, mis sealsetel piiridel toimub, missugused piirikontrollid on seal kehtestatud, äh, kas ainult passikontroll või, või lisaks veel midagi? Äh, ning mis puudutab tarasid, kümme aastat on sellest juba räägitud kas on mingisugune ajakava, millal me näeme tarade eemaldamist? mis puudutab Schengenit, siis mainisite mitmeid äh, ülesandeid või eesmärke, ähm, mis puhul tuleks Schengeni piirid sulgeda, ühte te mainisite ja see oleks äh, poliitiline oht liikmesriikidele ma ei tea, kas see on väga kasulik, äh, kas see on põhjus Schengeni piiride sulgemiseks, kui mul midagi kahe silma vahele pole jäänud, siis seda ei ole Schengeni reformi kaasatud, kuid tundub, et liikmesriigid soovivad äh, Schengenit sedasi kasutada ja sellest on muidugi väga kahju. Äh, samuti mõni liikmesriik eh, ei soovi piire sulgeda, mõni liikmesriik, kes eh, ei ole seoses ümberpaigutamisega oma kohustusi täitnud ja seda, seal pole seda küsimust üldse tõstatatud. ehk saaksite meile rääkida veidi lähemalt, eh, kuidas need kõnelused on kulgenud muidugi veel huvitavam oleks kuulda, kuulda, mida nõukogu sellest arvab, nii et kui saaksite ka seda infot meile jagada, siis kuulaksin seda rõõmuga, suur tänu! tänan, äh, proua Koomes, palun. olen nõus kolleegidega, kes on öelnud, et liikmesriigid on need, kes peaksid vastutama. kuid vastutus on ka komisjonil. nagu on öelnud teised kolleegid, siis ei ole küsimus mitte selles, kas me vajame funktsionalistlikku lähenemist, meil on vaja komisjoni poolt poliitilist lähenemist, komisjon ju on äh, aluslepingute valvekoer ja Euroopa Liidu liikuma panev jõud, kui komisjon ei võta poliitilist seisukohta ega kutsu liikmesriike korrale, kui liikmesriigid ilmselgelt oma vastutusest kõrvale hiilivad, äh, mis puudutab Schengeni lep-, lepingu jõustamist, äh, reeglite järgimist kui me otsime ettekäändeid terrorismi vastaseks võitluseks, siis äh, üks näiteks, siis kõigepealt tuleks vaadata, miks liikmesriigid äh, ei võta olukorda tõsiselt. meil on vaja, et komisjon selle kõva häälega välja ütleks ja näiteks näpuga nende liikmesriikide poole, kes äh, vastutusest kõrvale hiilivad, see on muidugi ka meie töö, aga see on väga keeruline äh, kui äh, komisjon seda ei tee ja mis puudutab Ungarit, siis see on äh, lausa vastikust tekitav, kui eelmisel nädalal härra Timmermans, kes on minule poliitiliselt lähedane, tuli ja selgitas, mis äh, motivatsioon on uue piirivalve ja rannavalve loomise taga. seda tehes tegi ta täpselt vastupidist äh, seda, mida, mida, mida me soovime, ta ajas segi terroristid ja pagulased. muidugi ei saa eirata seda, et äh, selline suur pagulaste voog pakub äh, võimalusi ka terroriste, kuid terroristidele on ka teisi võimalusi. võimalusi, millega liikmesriigid ei tegele, olgugi et nad peaksid muidugi selline teemade omavahel segamine on äh, lausa Euroopa vastane, sest me teame, et see ei vii mitte kuhugi. me peame kontrollima igast, iga sentimeetrit oma välispiirist. meil peaks olema piisavalt inimesi, et seda teha niisiis me seisame väga tõsise küsimuse ees ja meil on vaja, et komisjon tõuseks esimesena püsti ja ütleks, et me peame selle teemaga tegelema mõistlikult, me peame päästma Schengeni, sest Schengen on fantastiline vahend. Schengen ei ole probleem. ja just selleks tuleb investeerida seaduslikesse seaduslikesse ja ohututesse liikumiskanalitesse, rääkida humanitaarviisadest, vastuvõtukeskustest, korrektsetest muidugi. Portugalis oli, oli äh, varasemalt nagu mujal äh, ka korralik piirikontroll, kuid miljonid inimesed läksid Euroopasse tööle inimesed eh, ei läinud sinna selleks, et oma elu päästa, vaid selleks, et eh, nad otsisid paremat elu. kui meie soovime päästa elusid, mis on eh, õige enamiku pagulaste puhul, siis ühe, nad leiavad viisi, kuidas siia jõuda. miks me siis ei korralda mingisugust viisi, kuidas neid siia ohutult ja seaduslikult transportida, registreerida, ma tahan, et komisjon äh, seisaks selle eest koos meiega parlamendis, et see ka juhtuks, aga ma ei näe, et komisjon seda teeks. ma ei näe, et komisjon äh, liikmesriikide vastu, vastuolude suhtes midagi este, ette võtaks. komis-, liikmesriikides äh, tärkavad paremäärmuslikud, vasakäärmuslikud, Euroopa vastased ettevõtmised kes väidavad, et terroristid tulevad pagulaste hulgas Euroopasse, muidugi nad seda ka teevad, aga, aga see juhib, juhib äh, tegelikult, äh, tegelikust küsimusest äh, info, tähelepanu kõrvale ja see on hea ainult inimkaubitsejatele. kui mina oleksin terrorist terroriorganisatsioonist, siis oleks minul väga lihtne osta Euroopa Liidu kodakondsus ja see on naeruväärne, et komisjon seda küsimust lihtsalt eirab. räägime viisadest muidugi edasi. ja seda, seda näevad ka meie kodanikud, rikastele inimestele on selline sissepääs tagatud, vaestele aga mitte ja härra Gutierrez äh, näitab näpuga muidugi selle poole, et Euroopa Liit äh, teeb liiga vähe ja teeb seda juba liiga hilja ja see on äh, kasulik nendele, kes soovivad, et Euroopa Liit lõhen-, end lõhestaks, tarasid üles seaks ja nii edasi ja nüüd räägime muidugi ka sellest, kuidas taanlased äh, konfiskeerivad inimeste vara, meenutades seda, mis Euroopa Liidus on varasemalt äh, toimunud. suur tänu. Äh, ma näen, et äh, küsimus on tõstatatud, kus on komisjoni punased jooned, kus on komisjoni jaoks piir? me toetame komisjoni, me tahame, et komisjon ütleks liikmesriikidele, mida nad ei tohi teha. liikmesriigid peavad teadma, kus on piir me tahame teada rohkem kui seda, et komisjoni töö on väga keeruline, nad peavad olema diplomaatilised, liikmesriigid on äh, kogu aeg üha isekamad ja nii edasi, kus on komisjoni piir, Schengen variseb kokku, Euroopa variseb kokku. me, kui me räägime humanitaarviisadest ja turvalistest sissepääsukanalisest, see on põhiline, kui neid ei ole, siis süsteem lihtsalt ei toimi. me näeme, kuidas süsteem meie ümber kokku variseb, sest me ei tee seda, mida me peaksime tegema, et kaitsta eurooplasi äh, Ähm, just humanitaarvaldkonnas. komisjon peab nõudma, et liikmesriigid seda teeksid ja me, meie peame nõudma, mis on komisjoni piirid, millest liikmesriigid ei saa üle, üle astuda, palun öelge need piirid välja ja me toetame teid, palun tehke oma tööd. härra Tšetšetovski, palun Äh, vabandan Anna Komesi ees, aga ma pean selle märkuse nüüd ära tegema. muidugi on väga hea, et keegi Portugalist kritiseerib äh, kuldseid, niinimetatud kuldseid viisasid, aga ma lihtsalt pean selle nüüd välja ütlema, Portugal on meile selle kuldse tee kätte näidanud, aga me peame rääkima tõsiasjadest juurdepääsu andmebaasidele ja ma olen nõus härra Dupreega ja ütlesin seda juba eile. Europoli andmebaasides on meil kirjas seitseteist tuhat välisvõitlejat, viis tuhat neist on äh, pärit Belgiast, need on viis tuhat inimest, kelle kohta me teame kindlalt, et nad on läinud võitlema mingiks perioodiks ISISega koos. olgem nüüd ausad, mida me oleme selles osas viimase aasta jooksul ette võtnud? meil on küll see fantastiline Schengeni piirkond, fantastilised piirid ja piirikontrollid, aga kui me teavet ei jaga teistega, kui me üksteist piisavalt ei usalda, kes kuuluvad meie Euroopa perre, siis sellel ei ole ju mingit mõtet. Te soovisite poliitilist avaldust, siin on nüüd poliitiline avaldus. kui me räägime Schengeni, Schengeni piirkonnast järgmisel aastal, siis äh, esinen sama märkusega ja teie ütlete meile jälle, et meil on andmebaas, kus on siis juba kakskümmend tuhat nime. see on väga hea, väga hea, et Prantsusmaa ja Luksemburgi piiril äh, kontrollivad politseinikud dokumente, kuid nad viskavad äh, passil, passipildile pilgu peale ja annavad teile passi tagasi ja soovivad teile hea teed, head teed. see on lihtsalt äh, teater, see ei muuda mitte midagi. see ei peata terroriste, kui me tegeleme seda tüüpi kontrolliga ja ei kontrolli isegi mitte seda, kas dokument on ehtne või mitte, siis äh, on see ju täiesti mõttetu. minu jaoks äh, tähendab Schengen kõike, Schengen tähistab vaba liikumist ja mitte miski ei ole nii tähtis kui, kui see. olen pärit Tšehhi Vabariigist ja mäletan, kuidas me vaatasime neid tarasid, mis eraldasid meist Saksamaast, Austriast ja ja meile öeldi äh, oma kommunistlike riigijuhtlike poolt, et me mitte ei ole äh, tara ees, vaid oleme tara taga ja kui rääkida nüüd Kuubast, siis soovitan teil kõigil külastada Kuubat ja vaadata, mis elu seal tara, teisel pool tara elatakse Ungarit äh, kritiseerides äh, Ungari leiame alati patuoina. ungarlased käisid galees ja vaatasid olukorda ja muidugi võib kritiseerida ka sealseid tarasid. me ei tohiks üksteist kritiseerida, me peaksime üksteist äh, toetama ja näitama üksteisele heade tavadega eeskuju. ja üks asi veel, mis puudutab humanitaarviisasid olen sada protsenti nõus sellega, mida on selle kohta juba öeldud, kuid kui palju selliseid viisasid saame me välja anda? kui palju neid välja antakse? see, need arutelud ei, ei liigu mitte üheski suunas, me oleme sellest rääkinud äh, nüüdseks juba terve aasta ja üks teie esimesi kõnesid, kui ma, kui ma nüüd õigesti mäletan, sellest tegite ettepaneku humanitaarviisade kohta, aga mitte midagi pole veel ette võetud, see ei liigu mitte kuhugi, me peame tegema midagi konkreetsemat, midagi tõesti ette võtma, muidu jäävad need sõnad lihtsalt tühjaks. ja jätan oma viimase mõtte ütlemata, sest olen juba neli minutit rääkinud. Um... tänan ja proua Spinelli, viimane kõneleja, palun suur tänu. mina olen mures. ma olen mures sellepärast, et äh, kaheksa riiki on Schengeni leppe hetkel peatanud ja oma piirid sulgenud. tundub, et nõukogul ja komisjonil on äh, väga lihtne Äh, esineda ähvardustega, öelda, et äh, riike hakatakse Schengenist äh, välja heitma, kui vastuvõtukeskused kor-, korrektselt ei toimi. kuid küsimus ei ole ainult piiride sulgemises, küsimus on milleski enamas. me räägime siin ju sellest, et valitsused teevad teatud valikuid me räägime siin sellest filtrist, mille alusel teatavad liikmesriigid, eh, millest eh, riigid lähtuvad ja üks nendest filtritest on usk ja see on väga muret, murettekitav. Eh, ja seda näeme Lääne-Balkani marsruudil üha enam, olen nõus sel teemal Anna Komesiga, kes ütles, et liikmesriigid vastutavad selle teema eest, kuid komisjon on aluslepingute valvekoer ja nemad peavad kaitsma ka põhiõigusi. seega on neil eriline vastutus, mida nad peavad kandma ja nad ei saa seda lihtsalt eirata. mis puudutab proua Karatsa pilti sõnavõttu, siis äh, tänan, et, äh, et mind parandasite. rääkisin konstitutsioonikohtust Rootsis, ütlesin, et äh, see oli vastu erakorralistele meetmetele, kuid tegelikult oli see seadusandlik nõukogu, mis sõltub valitsusest, seega tegin tõesti selle vea. tean, et nõukogu on valitsusega seotud, kuid see kontrollib äh, äh, seadusloome õigsust ja seda teeb tegelikult teist, mõnest äh, teiseski riigis konstitutsioonikohus, nii et sealt ka minu viga, aga tänan, et mind parandasite tänan, äh, kolleegid. mis puudutab seda arutelu, siis äh, eranditult kõik kolleegid on rääkinud väga kirglikult äh, oma riikide kogemusest ja see oli tõesti fantastiline arutelu. ilmselgelt oli teil selleks piisavalt aega, enne kui me anname sõna kõnelejal, nagu juhtus eelmises arutelus, siis eh, kas tohiksin eh, teha ühe soovituse? Eh, koordinaatoritele esitan soovi korraldada erisessioon, kuna, kuna on selge, et seda on vaja, mitte lihtsalt sellepärast, et, et meil oleks seda vaja, vaid artikkel seitsekümmend annab meile selleks õiguse ja lausa kohustuse ja seda tuleks teha järgmise aasta alguses. komisjon äh, võiks ka kaaluda artiklit seitseteist, mis puudutab äh, seda, kuidas äh, hindamisraporteid tuleks avalikustada ja tõstatan selle küsimuse ka koordinaatoriga, koordinaatoritega ja püüame korraldada erakorralise sessiooni, kus saame sellest rääkida. tänan, äh, kolleegid, teie panuste eest ning palun nüüd saate võimaluse küsimustele ja märkustele vastata. tean, et äh, poliitilised pinged on, on õhus, kuid nagu, nagu te juba mainisite oma esitluse alguses, äh, kuid muidugi ma loodan, et saate anda endast parima. aitäh, esimees kõigepealt poliitiline sõnum jõudis täna komisjonini ja edastan siis selle oma ülemustele. nüüd, mis puudutab neid erinevaid teemasid, mis tõstatati, siis püüan need natuke plokkidesse jagada. kõigepealt, mis puudutab uut Schengeni hindamismehhanismi, Schengeni parem juhtimine, tõepoolest need aruanded külastuste kohta saadakse ka parlamendile praktikas, kuna nad on piiratud levikuga, siis need saadetakse liibe sekretäriaadile. loomulikult oleme igati valmis ka kohtuma eh, liikmetega, et eh, siis eh, arutada põhjalikumalt nende aruannete üle nüüd, mis puudutab tarasid piiridel. üks liikmetest Äh, siis nii-öelda tsiteeris seda komisjoni tavapärast seisukohta, et äh, mitte midagi Euroopa õiguses äh,, mitte ükski säte Euroopa õiguses ei keela liikmesriikidel tarasid püstitama, püstitamast. Äh, liikmesriigid võivad ise valida need vahendid, mis vajalikud on. muidugi äh, komisjon äh, tunnistab seda, et see ei ole otseselt ebaseaduslik. loomulikult peavad liikmesriigid siiski tagasi väljasaatmise lubamatuse põhimõttest kinni pidama ja peab olema inimestel peab olema võimalik tavapäraste piiripunktide kaudu siis piire ületada. nüüd põhimõtteliselt võib vastavalt Schengeni sätetele ületada sisepiire igas punktis ja sellepärast on sisepiirdel püsitletud alad veelgi vastuolulisemad kui luua rajatised, mis takistavad äh, sisepiiride vaba ületamist, siis võib seda näha äh, sammuna Schengeni mõtte vastu. kuid samas näiteks Sloveenia ja Austria piiril äh, siis püstitati ajutised tarad mitte selleks, et takistada piiri ületamist, vaid selleks, et juhtida ajutiselt sisserändajate äh, voolu, et sisseränne saaks toimuda korrastatud viisil. nüüd, mis puudutab äh, mitmeid kommentaare selle kohta, et komisjon peaks oma tööd tegema, aluslepinguid äh, kaitsma, algatama rikkumismenetlusi vajadusel, siis jah, just seda me teemegi. me uurime hoolikalt olukorda Ungaris, sealset äh, õiguslikku olukorda, meetmeid, mida võetakse, uurime seda, mida Kreeka teeb või ei tee Schengeni ja varjupaiga õiguse raames, nii et me jälgime olukorda. kuid te peaksite olema teadlikud ka sellest, et äh, rikkumismenetlused võivad kesta väga kaua. kui meil on vaja ühel päeval kohtusse pöörduda, siis äh, see on midagi, mis, mis võtab aega ja sellepärast võtab äh, komisjon paralleelselt äh, veel teise lähenemise, et äh, tagada õigustiku rakendamise koha peal, näiteks esmase vastuvõtu keskused, see on komisjon saatnud Frontexi ametnikud sinna, et korraldada tegevusi koha peal, see aitab kaasa Schengeni ja varjupaiga õiguse rakendamist. nii et siin ei tule mitte teha valikut erinevate lähenemiste vahel, vaid neid on võimalik paralleelselt äh, rakendada. nüüd humanitaarviisa. nagu te teate, esimees, see ei ole minu vastutusalas selle kohta saaksid rohkem öelda minu viisaga teemadega tegelevad äh, kolleegid, aga ma ei ole teiega päris nõus äh, selles küsimus, mõned äh, räägivad humanitaarviisist, aga on ju ka ümberpaigutamine ja selles vallas on komisjon ka samme astunud inimesed, kes äh, ümberpaigutamismehhanismi kasutavad, äh, nad ei saa küll humanitaarviisat, aga nad äh, siiski saavad siseneda riigi seaduslikult. nii et midagi siiski ära tehakse, jah. Neid inimesi ei ole võib-olla väga palju, aga see on jällegi ka poliitiline küsimus. nüüd see teema, mis puudutab äh, ajutisi piirikontrolli sisepiiridel. kaks kuud, kuus kuud on need ajapiirangud, äh, mis, äh, mis kohalduvad, kui liikmesriigid ühepoolselt ähm, piirikontrolli kehtestavad ehk siis kas siis, kui on vaja viivitamatuid meetmeid või siis, kui et, äh, äh, kui, kui on näha ette olukorda, mis vajab sellist kontrolli. ja kui siis välispiiride kohta käivad õigustikus, välispiiride kohta käivaid sätteid on oluliselt äh, rikkunud, kui mõni liikmesriik ei ole oma kohustusi täitnud, siis on komisjonil võimalik esitada nõukogule ettepanek või soovitus äh, liikme, liikmesriikidele taastada piirikontrollid sisepiiridel. kui tegevusetus äh, siis äh, mõjutakse rängalt Schengeni ala toimivust ja sellisel juhul võib piirikontrollide taastamine äh, olla lubatud kuueks kuuks kuni kaheks aastaks. nüüd, mis puudutab politsei kontrolle sisepiiridel, mõned liikmesriigid on kasutanud äh, kaitsesäteted, siis taastada sisepiiridel kontrollid, mõned liikmesriigid viivad läbi niinimetatud politseikontrolle, mida vastavalt Schengeni piirieeskirjale võib äh, läbi viia ka ähm, piirkondades, mis on piirilähedased ja see puudutab siis teemat, mis on varemgi tõstatanud, et millal need politseikontrollid muutuvad piirikontrolliks. seda tuleks hinnata igal juhul eraldi. nüüd, mis puudutab neid sotsialistide välisvõitlejaid, siis äh, ma teen ettepaneku, et arutame seda teemat siis, kui meil on arutelul ettepanek Schengeni piirieeskirja muutmiseks, milliseid äh, andmebaase tuleks mainida komisjoni ettepanekus. kas ei viiks selleni, et vaba liikumine muutub Euroopa kodanike jaoks võimatuks? Äh, esimees, ma arvan, et kui meil on rohkem aega selle ettepaneku arutamisel, siis saame kõigi nende teemadega tegeleda ja siis esitati veel mõned küsimused Bulgaaria Ruma-, Rumeenia kohta. ma ei ole teadlik, et siin oleks äh, viimasel ajal edusamme tehtud, ma ei saa teile paraku rohkem infot anda, ma isegi ei tea, kas seda on, ole, on hiljuti arutatud, sest et praeguses äh, kontekstis äh, ilmselt Schengeni laienemist üldsegi ei kaaluta. kõigepealt tuleks lahendada kõik need probleemid, mida täna oleme täna arutanud, siis võiks mõelda alles Schengeni ala laiendamisele. nüüd, äh, mis puudutab küsimust, mida liikmes riigi teod selleks, et äh, piirikontrolli taastada, eelkõige käis Rootsi kohta, ma ütleksin äh, siinkohal kirjadele, mis on saadud komisjonile, edastatud ka parlamendile, et igal juhul liikmesriik teavitab komisjoni neist tegevustest millised need piirikontrollid on ja nii edasi, nii et need äh, kirjad saadetakse alati ikka parlamendile ja need sisaldavad äh, kogu vajalikku infot. nii, äh, ma vist vastasin paljudele küsimustele, võib-olla mõni jäi kahe silma vahele, aga neid oli tõesti ka palju, aitäh! ja muidugi mõistan, te olete ka kõigest inimene ma ütlesin vist juba päris alguses, et äh, Schengeni küsimus on niivõrd äh, laialivalguv ja mahukas, et ei, me ei saa äh, nüüd teilt kõigele vastuseid oodata, aga on hea, et siiski meile mõned viited andsite mis puudutab artiklit seitseteist, siis siin on ka väga palju kogemusi ja teadmisi erinevatest liikmesriikidest, meil on ka meil siis toimub aasta alguses ka eraldi koosolek, mis seda teemat käsitleb, kui see koordinaatoritel on vastuvõetav. nii et jaanuaris loodetavasti saame süveneda sellesse teemasse siis tahaks kindlasti seda arutelu jätkata. suur tänu kolleegidele kogu info eest, mis olete panustanud sellesse arutellu. et viimane komisjoni koosolek veel enne jõule ja te teete nii tublit tööd, see on tõesti suurepärane, suur tänu. ja suur tänu komisjoni kolleegile, te olete tõesti äh, ära teeninud puhkuse, aga palun ärge pange sotsialistide süüks midagi, mis Schengeni piiridel toimub me jälgime teid tähelepanelikult. nii, suur tänu, kolleegid, ma loodan, et paljud teist jäävad veel siia, et arutleda veel mõnda äh, päevakorrapunkti, nendega ei lähe palju aega, need on olulised. võrgu infoturbe äh, ühtlase kõrge tasekogu liidus, see on äh, raport, meie raportöör härra Albrecht siis on äh, annaks meile ülevaate, eh, milline on asjade seis pärast triloogi. niisiis, võrguinfo toob ühtlasi kõrget tasekogu liidus ja seitsmendal detsembril toimus siis kuues ning viimane tri-, triloog sellel teemal. palun, kolleeg Albrecht. suur tänu, suur tänu kõigile, kes veel kohal on, on valmis kuulama millised olid äh, lõplikud tulemused läbirääkimistel võrgu ja infotõppe direktiivi üle. raportöör Andreas Schwab äh, IMCO juhtkomisjonis, mina koostasin arvamuse Liibe jaoks ja olin ka IMCO-s variraportöör, nii et jälgisin kogu protsessi kuni lõpuni. on hea, et oleme selle direktiivi lõpule viinud, see võttis üsna palju aega ma ütleks, et mitte parlamendi süül, vaid äh, eelkõige liikmesriikide tõttu, nende tahte puudumise tõttu, eriti teabevahetuse vallas. mulle tundub, et meil on siin samasugune probleem nagu politsei äh, koostöö vallas. eriti infoturbe puhul on võib-olla liiga vähe tahet, puudub ka usaldus, et vahetada teavet erinevate ametite vahel. siin on ju ka IT-turbe probleemid, tundlikud IT-süsteemid, aga igal juhul oli tegemist esimese jõupingutusega, et tagada äh, ühtne infoturbe tasakaalu liidus, see on väga oluline samm vähene ambitsioonikus. jah, kindlasti on võimalik tulevikus veel sellega edasi tegeleda, see on hädavajalik, eriti neis valdkondades nagu kriitiline infrastruktuur ja kõik tehnoloogiad mida kasutatakse. me peame niisiis hiljem veel selle juurde tagasi tulema, aga minu meelest on hea, et meil on olemas selline esimene koordineeritud lähenemine, kuidas luua minimaalne ähm, infoturbe tase, vähemalt mis puudutab äh, olulist infot. nüüd äh, meie jaoks oluline teema on siin muidugi andmekaitse, siin oli kaks teemat, läbirääkimised, mis olid meile olulised, õnneks nii raportöör kui liikmesriigid äh, olid nõus meiega kõigis punktides, kõigepealt siis, mis puudutab äh, õigustikust kinnipidamist äh, andmekaitse osas, et sellele viidata kõigil direktiivis, kui küsimus on isikuandmete kaitse normides, seda siis ka tehti ja teiseks rikkumistest teavitamine ehk siis, kui on toimunud mingisugune rikkumine kriitilise infrastruktuuris, eh, siis selle, siis tuleb sellest teavitada. see on siis nüüd direktiivis sees. ja samuti siis, kui see puudutab isikuandmeid, siis tuleb eh, vastavalt andmekaitse raamistikule teavitada andmekaitseasutusi võimalikest rikkumistest. nii et võib öelda, et meie komisjoni jaoks olulised punktid tõesti said sisse, lõpetuseks veel, mis on ehk oluline võrreldes läbirääkimiste algusega on meil nüüd äh, siin äh, reeglid ja standardid digitaalteenuste pakkujatele. kõik läbirääkimiste osalised ähm, mõistsid, et äh, on vaja nende teemadega tegeleda ka kriitilise infrastruktuuri osas, kuid siin on erinevused lähenemises. üldine kaitsetase selles direktiivis võrgu ja infoturbe äh, jaoks äh, näeb ette siis suurem või siin näeb ette teatavat harmoneerimist, samas kui digitaal äh, Äh, teenuste pakkujate puhul siis maksi-, nende maksimaalne harmoneerimine ja arvestades, et seal ei ole tase praegu väga kõrge, tuleb äh, ka tulevikus läbi vaadates äh, direktiivi arvesse võtta, kuna digitaalteenused muutuvad üha olulisemaks, eelkõige kriitilise infrastruktuuri vallas. ja lõpetuseks veel ajakava kohta IMCO komisjoni vastuvõtmine on ette nähtud neljateistkümnendal jaanuaril. ja siis täiskogus äh, hiljem selle heakskiitmine. sätted jõustuvad kakskümmend seitse kuud pärast äh, ametlikus teates avaldamist. usun, et päris kaua aega läheb ka keelelisele lihvimisele. nii et veel täpselt ei tea, millal see kõik lõpule jõuab, aga loodetavasti peagi. suur tänu, see oli väga oluline töö, mida tegime koostöös Mikko komisjoniga, ma arvan, et mõned teemad, ähm, mida arutasime hiljuti siis ka eraelu kaitsega tegeleval konverentsil äh, ka puudutasid seda, ma tean, et härra Booni on ka väga oluliselt koostööd teinud IMCO komisjoniga, tegemist on väga olulise teemaga, väga aeganõudva teemaga, nii et ma olen väga tänulik äh, selle töö eest, tegemist on äärmiselt oluliste teemadega. ma ei tea, kas äh, keegi sai veel omalt poolt midagi lisada, kui mitte, siis äh, suur tänu selle ülevaate eest triloogilt ja siis jõuame meie eelviimase päevakorrapunkti juurde komisjoni aruanne, mis näidatakse vastastikuse põhimõtte kohaldamine jätmist teatavates kolmandates riikides viisapoliitika valdkonnas. see on siis äh, osa vastastikuse mehhanismist, äh, mis siis peaks tagama, et Euroopa Liidu kodanikud äh, saavad kasutada viisavaba reisimist kolmandasse riikidesse kelle kodanikud saavad Euroopa Liidu viisa vabalt äh, viis,, ilma viisata reisida. ja see mehhanism võib siis viia selleni, et äh, teatud viisavabastused äh, lõpetatakse kolmandate riikidega, kus sellist vastastikust ei ole, kaks varasemat komisjoni raportit ähm, siis sisaldasid hinnanguid, mis puudutab Austraalia, Brunei, Jeruusalemmi, Kanadat, Jaapanit ja, ja USA-d ja selles kolmandas aruandes siis kirjeldatakse konkreetseid samme, mida teha teatud kolmandate riikide äh, osas, kuid äh, komisjon otsustas äh, mitte võtta selliseid viisavabastuse režiimi sisemise meetmeid ja siinkohal tuleb mainida ka hiljutise arengu USA kongressis, seal otsustati muuta niinimetatud viisavabastusprogrammi teatud äh, isikute äh, osas, kes on külastanud kolmel riigil nagu Süüria ja Iraak. nii et äh, see on samuti mittevastastikuse juhtum ja annaksin nüüd sõna Euroopa Komisjoni esindajale, et ta nüüd jõudis lühidalt kõigist neist arengutest ja pärast seda on siis võimalik ka kõigile küsimusi esitada. Belinda Paik, palun, äh, Home peadirektoraadist Thanks very much, Chair, and glad to be here suur tänu, esimees, mul on hea meel siin olla. komisjon käis teie komisjonis viimati septembrikuus, et äh, rääkida teile vastastikuse põhimõttest ja selle äh, eiramisest ja nüüd kolmandast raportist äh, tuleb välja Ameerika Ühendriikide poolt murettekitavaid arenguid, kõigepealt raport ja vastut-, vastastikuse mehhanism, nagu te ütlesite, esimese faasina iga kuue aasta, iga kuue kuu järel tuleb võtta ajutised meetmed, viisaerand või esitada raport olukorra kohta. me esitasime oma kolmanda raporti viiendal novembril ja ei ole võtnud vastu meetmeid viisanõuete sisseviimiseks. teine mehhanismi faas on selline, et kui on jällegi mittevastastikuse põhimõtet äh, kaheteistkümnendal aprillil kaks tuhat kuusteist ehk siis kaks aastat pärast Äh, vastastikuse põhimõtte kohaldamata jätmise äh, äh, teatist liikmesriikidele, siis komisjon peab delegeeritud aktiga reageerima ning kehtestama viisa erandi kaheteistkümneks kuuks asjakohaste riigi kodanikele. komisjon on teinud omapoolse, kolm äh, raportit mul on ja ükski äh, äh, liikmesriik ei ole nõudnud ajutiste meetmete võtmist, kuid räägiksin kõikidest riikidest eraldi täpsemalt, kõigepealt mis puudutab Austraaliat, siis Austraalia võttis transiidi viisanõude ära Rumeenialt ja Horvaatialt juunis kaks tuhat viisteist. Austraalia puhul viisasüsteemi vastastikus on vastastikuse põhimõttega kooskõlas. Austraaliaga on siis kõik korras. siis Brunei. viisanõue võeti Horvaatia kodanikelt ära ning sellest anti meile ette kahekümne teisel juunil, kuid see pole veel täielikult jõustunud. võtsime äh, nendega ühendust ning ka välisteenistus ja see Euroopa Liidu delegatsioon Bruneis on sedasama teinud, meil on väga hea meel, et Brune hiljuti informeeris komisjoni, et äh, viisavaba äh, Horvaatia puhul ning äh, viisavaba perioodi jõust kasutamine ka Liechtensteini puhul jõustub esimesest jaanuarist, nii et Bruneiga on ka kõik asjad korras, siis Kanada Bulgaaria ja Rumeenia kodanikud vajavad endiselt viisat Kanadasse minekuks ning üks kõige olulisemaid tingimusi Kanada puhul on immigratsiooni rikkumise määr ning viisadest keeldumise määr. Nad kasutavad põhjendusena ja rikkumiste määr on künnisest üle seitseteist protsenti äh, Bulgaaria, kuusteist protsenti äh, Rumeenia kohta, äh, piirmäär on neli protsenti ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsist on meil Euroopa ESTA sarnane süsteem Kanadas ja Kanada on lubanud rakendada sedasama süsteemi Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele, kes on viisaga tulnud viimase kümne aasta jooksul Kanadasse või kellel on kehtiv Ameerika Ühendriikide viisa. Nende riikide, nende riikide puhul äh, viisanõuet enam ei esitata, see on äh, hea, aga meie eesmärk on loomulikult äh, viisanõudest loobumine kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks, sealhulgas Bulgaaria ja Rumeenia kodanike jaoks ja Bulgaaria ja Rumeenia kohta tundub ebatõenäoline, et viisanõudest loobutakse aprillis kaks tuhat kuusteist Jaapan. Jaapaniga seoses on olnud positiivsed arengid pärast äh, raporti vastuvõtmist novembrist. Jaapan teatas Rumeeniale ja komisjonile, et lisanõudest loobumist, loobumise perioodi pikendatakse, see pidi äh, aeguma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga seda viisaerandit, viisavabastuse erandit pikendatakse, see, seda saab rakendada ka äh, ajutiste biomeetriliste passide korral. Ameerika Ühendriigid, nagu te teate, viie liikmesriigi kodanikud vajavad viisat selleks, et Ameerika Ühendriikidesse minna Bulgaaria, Küpros, Horvaatia, äh, Poola ja Rumeenia. ja tõenäoliselt aprilliks kaks tuhat kuusteist see olukord ei muutu. peamiseks probleemiks on viisade, äh, viisa andmise määrast viisa, viisast keeldumise määr, mis on suurem kui kehtestatud piirmäär Ameerika Ühendriikide õiguses. oma raportis oleme mõelnud, Ameerika Ühendriikide haldusvõimud uurivad ka viisavabastuse programme, mis on sarnane teiste Euroopa Liidu kodanikega ning on toimunud teisigi arenguid. novembri lõpus teatas Valge maja, et viisavabastuse programmi on muudetud julgeolekukaalutlustel. kõige suuremad muutused on järgmised. kogutakse äh, viisaerandite infot kõikide erand, kõikide reiside puhul riikidesse, mis äh, on äh, terroristlikud sihtpunktid Süüria ja Iraak, siis samuti kogutakse biomeetrilisi andmeid, äh, sõrmejäljed, äh, fotod ja nii edasi. Äh, viisaerandi programmiliikide läbivaatamise protsessi kiirendatakse ning tagatakse parem juurdepääs, parem infovahetus terrorismivastase võitlusega seoses ning kõik viisaerandi programmiriigid peavad osalema pagulaste sõelumises ähm, pärast seda on toimunud suured arengud, võeti vastu Milleri seadus, kus nõuti kõik viisaerandi programmi osalised peavad omama biomeetrilist passi, broneeringu infoprogrammi tuleb järgida, tuleb kohe paremini kasutada andmesüsteemi ning äh, ki-, peab olema kiirem kaotatud või varastatud passidest teatamise süsteem. selle seadusega äh, jäävad viisaerandist viisaerandi programmist välja inimesed, kes on käinud Süürias, Iraanis, Iraagis ja Sudaanis viimase viie aasta jooksul, nii et neid riike on nüüd rohkem ning äh, samuti jäävad välja kõik need riigid, kes on, kõik need inimesed, kes on käinud teistes riikides, mille äh, siseministeerium otsib, mida siseministeerium määratleb ning samuti kahe kodakondsusega inimesed, Prantsuse, Süüria kodakondsusega inimesed näiteks jäävad samuti sellest programmist välja. ja äh, senat ning kongress hääletasid eelmisel nädalal selle programmi Äh, viimase versiooni üle, mis on sama sõnastusega nagu Milleri seaduseelnõu, millest ma just rääkisin, me oleme avaldanud tõsist muret nende sätete pärast, mis bona fide äh, reisijaid halvast, äh, halvasti kohtlevad, nad reisivad ju ometi legitiimsetel põhjustel ning samuti kannatavad need inimesed, kellel on kahekordne kodakondsus. hoolimata sellest, et viisanõude erandid sõjaväelastele ning valitsus Äh, esindajatele toimivad, on väga raske on praktikas näha, kuidas uued muudatused toimivad. komisjon on püüdnud välisteenistuse kaudu selgitada meie Ameerika Ühendriikide partneritele, mida me oleme teinud selleks, et erinevates piirkondades julgeolekut parandada, Euroopa Liidu broneeringu infosüsteem, terrorismi direktiiv, äh, piiride pakett, tule, tulirelvade pakett, terrorismivastase võitluse pakett, radikaliseerumise vastase võitluse pakett ja nii edasi ja nii edasi. ning äh, me ei tahaks muuta oma heausksete reisijate elu meile kergemaks, me peaksime pigem keskenduma oma pingutustes sihipäraselt terroristlikele võitlejatele ning me oleme rõhutanud, kui oluline on kohtu poole pöördumise akti vastuvõtmine Ameerika Ühendriikides, mis võimaldab ka koostöö katusel kokkuleppe vastuvõtmist. hoolimata sellest, et me oleme te tõesti tõsiselt pingutanud, Washingtonis ning äh, härra Avramopoulos kohtus ka äh, sisejulgeoleku sekretäriga äh, kümnendal novembril, aga sellegipoolest see eelnõu võeti vastu ning loodame, et Ameerika Ühendriigid siiski tegutsevad enne, kui toimub järgmine kohtumine komisjoni ja liikmesriikide, ka Ameerika Ühendriikide partneritega ning komisjon püüab asjakohaste ametivõimudega Ameerika Ühendriikides ühendust võtta, et uurida, millised on rakendusmeetmed selle seadusakti puhul. nii et võime öelda, et ebatõenäoline on, et me täieliku vastastikuse põhimõtet äh, on võimalik jälgida aprillikuuks kaks tuhat kuusteist Ameerika Ühendriikidega. seoses on olukord muutunud pigem äh, keerulisemaks äh, kui kergemaks. nagu te teate, vastastikuse põhimõte äh, eeldab delegeeritud akti vastuvõtmist, kui aprillikuuks kaks tuhat kuusteist kolmas, asjakohane kolmas riik ei ole viisanõudest loobunud ja me teame, teie õigusteenistus esitab samuti äh, oma ettekande Euroopa Kohtu kohtuasjaga seoses, kas see on delegeeritud akt või mitte, nii et me peame äh, tegema omapoolse ettepaneku delegeeritud aktist lähtuvalt sellest otsusest kui delegeeritud akt võetakse vastu ja, ja see jõustub siis, kui Euroopa Parlament või Euroopa ja Nõukogu ei ole nelja kuu jooksul sellele reageerinud pärast teatamist. ma ei hakka siin spekuleerima, millal täpselt see delegeeritud akt esitatakse, me peame olu-, me võime alates kaheteistkümnendast aprillist kaks tuhat kuusteist olukorda kontrollima ja äh, me täielikult äh, austame loomulikult parlamendi ja nõukogu põhimõtteid äh, delegeeritud aktidega seoses. aitäh! suur tänu! üks sõnavõtusoov ainult, härra Halla Aho. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu teile selle äh, ettevõtte eest, Ameerika Ühendriigid äh, soovivad viisavabastuse programmist välja jätta kahekordse kodakondsusega isikud ma tahtsin kanda, tahtsin täpsustada, kas see peab silmas neid inimesi, kellel on ühe problemaatilise riigi kodakondsus nagu Iraak, Süüria ja teised ning muu kodakondsus, mitte üldiselt lihtsalt kahekordse kodakondsusega inimesed. jah, tõesti, see äh, puudutab neid inimesi, kellel lisaks Euroopa Liidu kodakondsusele on öö, äh, Süüria, Iraani, Iraagi või Sudaani kodakondsus. hoolimata sellest, nagu äh, ma ma mainisin, tegelikult saab äh, äh, siseministeerium äh, ka teisi riike sinna nimekirja juurde lisada, praegu aga ainult need neli, selle nelja riigi kodakondsust puudutab see küsimus. suur tänu, kui rohkem küsimusi ei ole ja kommentaare ei ole, siis Ameerika Ühendriikidest me räägime äh, koordinaatoriga, et vaadata, kuidas me omalt poolt saaksime reageerida sellele asjale, seda teeme jaanuarikuisel koosolekul, aga suur tänu teile, äh, suur tänu, Belinda, suur tänu, komisjon ja ja järgmine päevakorrapunkt minu äh, lähedased soovisid teada, kuhu me oleme jõudnud päevakorraga, kirjutasin punkt üksteist vastuseks telefonisõnumis Euroopa Kohtu kuueteistkümnenda juuli kaks tuhande viieteistkümnenda aasta otsus kohtuasjast C kaheksakümmend kaheksa äh, murd neliteist komisjon versus parlament äh, ja hagi muudetud vastastikuse mehhanismi tühistamiseks, äh, nagu Belinda Paik sellest juba rääkis, see puudutas siis määrust üks, kaks, kaheksa, üheksa, kaks tuhat kolmteist ja see puudutab vastastikuse mehhanismi tühistamist. komisjon sellise küsimärgi alla delegeeritud aktide kasutamise, äh, viisaerandi äh, kehtestamise küsimustes kolmandate riikidega seoses kohus otsustas, et parlament ning nõukogu on delegeeritud akte kasutanud õigusega. parlamendi õigusteenistus saab nüüd sõna, et selgitada meile nüüd äh, seda küsimust põhjalikumalt. palun. suur tänu teile suur tänu teile ka lahke kutse eest äh, tutvustada äh, seda kohtuasja. ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, ma räägin teie viimase koosoleku lõpus, mul on see au, ma vabandan, ütleb härra esimees, me ei teinud seda taotluslikult. sellegipoolest ütleb ju justiitsteenistuse e-, esindaja, teen seda kiiresti, ma ei hakka üksikasjalikult kogu olukorda kirjeldada, kui mäletate, siis kaks aastat tagasi võeti vastu tekstiettepanek, mille seadis küsimärgi alla äh, Euroopa Komisjon siseküsimuste peadirektoraadi kolleeg just rääkis sellest äh, protseduurist, kus on kolm etappi, äh, kui üks kolmandatest riikidest, kes äh, saab viisaerandi programmist kasu, viib uuesti sisse viisanõude Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele, siis rakendatakse ajutisi meetmeid mõningate rahvastikuosade kohta ning kui nad jäävad selle lisanõude juurde, siis äh, peatatakse äh, vastastikuse põhimõte, äh, muudetakse lisa, milles on see info, et, et kõik kodanikud ei ole sellest alates enam viisanõudest vabastatud, kui nad endiselt jäävad selle süsteemi juurde, kolmas riik, siis võib komisjon teha ettepaneku õigusakti kohta millest lähtuvalt äh, saab selle riigi täielikult äh, ära võtta äh, viisavabastuse programmi riikide hulgast. ja probleem siin, nagu te teate, seisnes selles, et seal oli see ajutine peatamise etapp sees, komisjon leidis, et see on otsekui rakendusakt ning äh, seda ei tuleks teha delegeeritud akti kaudu. Äh, komisjon leidis, et kasutades seda meetodit äh, lisa muutmiseks on, on lihtsalt delegeeritud akti saavutamiseks kasutatud tehniline vahend. kohus tühistas hagi ja räägitud delegeeritud ja rakendusaktide erinevustest. me kõik teame, et see küsimus on kahjuks tinginud paljude läbirääkimiste viibimise ning see on olnud suureks takistuseks õigusloomelistes läbirääkimistes. nii et mida selgemad ettekirjutused kohtu poolt, seda parem kõigile siis saab tegeleda edasi sisuliste töö, sisulise tööga, sätetega, selle asemel, et äh, lihtsalt aega kulutatakse äh, kolmepoolsete läbirääkimiste käigus äh, nende aktide üle arutamisele. ja vastus oli progressiivne, siis osade kodanike ajutine väljajätmine, siis üldine peatamine kogu riigi jaoks ja seejärel õigusloomeline muudatus see oli selline kolmeetapiline lähenemine ja nüüd komisjon on öelnud, et kuna neil on kohustus delegeeritud akti vastu võtta, ei olnud neil mingisugust liikumisruumi, otsustamisruumi ise, see tähendas äh, tegelikult nende jaoks lihtsalt rakendusakti. kohus väga ootamatult ei toetanud seda lähenemist, aga väga selgelt nad kasutasid lauset mida me ei oodanud kohtult. kohus ütles, et ei, otsustamisvõime äh, äh, pikendamine ega ka olemasolu ei ole vajalik äh, selleks, et otsustada, kas on tegemist delegeeritud või rakendusaktiga. see sõnastus võib-olla on siiski liiga kaugele minev, sellepärast et olemasolevast pretsedendi õigusest lähtuvalt, kui äh, peamine äh, alusakt, äh, õigusakt ei ole täielik, saab kasutada delegeeritud akti, nii et kui on ebatäiuslik õigusakt, on üks asi ja siis otsustusõiguse liikumisruum on, on teine asi, aga kui õigusakt ei ole täielik, siis muutja manööverdamisruum on suurem kui ainult rakenduse puhul. meil oli võimalik saada ka selgitus ajutise aspekti kohta, kohus ütleb, et ajutine või mitte, olemuslikult on olukord sama kõikide nende miljonite inimeste jaoks kolmandates riikides, kelle õiguslik olukord muutub. see muutus on sama nagu siis, kui riik võetakse heade riikide nimekirjast halvade riikide nimekirja, olgu see ajutine või mitte. nii et äh, selle üle peaks langetama otsuseid äh, õiguslooja ja need, kes seda praktikas teevad, peavad tegema seda õiguslooja äh, delegeeritud pädevustega ehk delegeeritud akti abil. ja teiselt poolt siis kohus leiab ka, et selle peatamise tingimused äh, on identsed. riikidega, kes ei saa viisavabastuse erandist kasu. põhiõiguse muutmine oli meie jaoks kõige tähtsam, kohus ütleb jällegi, et mitte keegi ei saa alusakti äh, normatiivset sisu muuta rakendusaktiga. kui seda sisu muudetakse, peab olema tegemist delegeeritud aktiga. loomulikult komisjon on öelnud, et me tegelikult, loomulikult puutusime seda õigusakti, aga kas me muutsime normatiivset sisu, see on teine asi. me lihtsalt nagu äh, toome siia sisse joonealuse märkuse lihtsalt, kohus ütleb, et joonealune märkus või mitte, kuid inimeste jaoks muutub õiguslik staatus ja see tähendab seda, et tegemist on normatiivse muutusega ning seetõttu ja kuna õiguslooja leidis, et seda muutust tuleb lisas kajastada, siis on selleks vaja delegeeritud akti. mõningad nendest asjaoludest on iseenesestmõistetavad, nii et miks on üldse vajalik, et jällegi välja öeldakse, et mitte keegi ei saa alusõigusakti muuta ilma delegeeritud pädevusteta. see on oluline, sellepärast et mõnikord läbirääkimiste käigus kasutatakse argumentatsiooni, et kui muudatused on liiga väikesed, pole see vajalik, me võime seda lihtsalt rakendusakti abil teha. nii, aga siin ju paraku ei, nii siin para-, ei, ei ole. see on oluline ka sellepärast, et äh, lõpuks äh, lõpetatakse see linna legendi levik, et äh, vabalt võib valida rakenduse delegeeritud aktide vahel, kohus on selgelt välja öelnud, et tegemist ei ole vaba valiku küsimusega, et õigusloojal on kaalutlusõigus, kaalutlusruum, kuid see kaalutlusruum on artiklites kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks määratletud. nii et kui kolmepoolsete läbirääkimiste käigus mõningad partnerid ütlevad, et on tegemist vaba valikuga, sellepärast tahame me rakendusakti, siis me võime nüüd suurema kindlusega kui varem kinnitada, et nii see ei ole ja ei saa kunagi olla. ei ole kunagi olnud ning ka kohus on seda kinnitanud, et see kunagi nii ei ole kaalutlusruum, nagu ma me ütlesime, ei ole siin asjakohane element, mida tuleks arvesse võtta ning ajutine olemus ei muuda siin midagi põhilis-, põhjapanevat ning ennekõike õigusakti kujundamise üle otsustavad õigusloomispädevad organisa- äh,, ametivõimud öelda, et jah, on tegemist muudatusega, siin on lisa, nõutakse li-, äh, lisa muutmist, võib küsida komisjon, kuid kas see peaks olema üldse mingisuguses lisas, kas see peaks olema üldsegi lisamuutus? kui komisjonil oleks, komisjon oleks saanud kohtu toetuse oma argumentatsioonis, siis tulemus oleks äärmiselt äh, kahetsusväärne õiguslooja jaoks, õigusloojatel ei oleks äh, olnud võimalust sellisel juhul kujundada akti ega otsustada selle üle, kas midagi on lisas või kas lisa üldsegi tuleks ajakohastada või mitte. aga kuna see õigus on õigusloojale jäänud ja õiguslooja kujundab äh, õigusakti, sellest hetkest, kui keegi puudutab õigusakti, siis äh, on seda võimalik teha ainult kasutades delegeeritud äh, akti abi. suur tänu teile, suur tänu veel teie töö eest selles küsimuses. ma ei tea, kas keegi soovib veel sõna? kui keegi ei soovi sõna, siis komisjon võib-olla soovib paar sõna, ei, sellisel juhul suur aitäh parlamendi õigusteenistusele tehtud töö eest ning äh, tänase ettekande eest me oleme äärmiselt tänulikud teile selle eest ning kallid kolleegid, enne muude küsimuste käsitlemist sooviksin liikmetele häid jõule, tegin seda juba kolm korda, tegin Strasbourgis, tegin eile, nüüd tahaksin soovida häid jõule ka personalile, meie personal näeb kõvasti vaeva ja õigustalitus, kõik kolleegid, kes on meid aidanud, tõlgid, kelle kannatuse me alati proovile paneme suur tänu neile nende raske töö eest ning äh, ilusaid jõule teile kõigile, me oleme kõige äh, tõsisemalt tööd tegev komisjon ametlikult siin parlamendis, äh, seda näitavad ka kõik arvud. suur tänu teile, kolleegid, äh, ja häid pühi teile, muid küsimusi pole. me kohtume järgmist korda esmaspäev, järgmisel korral esmaspäeval, üheteistkümnendal jaanuaril kell kolm Brüsselis, aitäh!